Ladies and gentlemen. austatud daamid ja härrad. So I am back to the committee, Mr. Roy, with the full member, yeah? Wonderful. Good. Wonderful. Little problem. Meine Damen und Herren, ich darf Sie alle recht herzlich. daamid ja härrad, ma tervitan teid ühel väga tähtsal tööstuskomisjoni koosolekul. mul on ka kohe au tervitada siin ka kultuurikomisjoni kolleege, kes võtavad sellest kuulamisest osa. eriti on aga mul au tervitada siin äh, komisjoni volinikukandidaati proua Kehen Kvinni. mul ei ole vaja siin pikka selgitust teha, sest te kõik kindlasti teate juba, et meil on väga selged reeglid kuulamisel selles osas, mis puudutab küsimuste arvu ja küsimuste kestvusaega, kõneaega siis, ja ma palun nii kolleegidel kui ka volinikukandidaadil rangelt kõneajast kinni pidada. juba sellepärast, et need, kes on nimekirja lõpus, tahavad ja peavad ka saama võimaluse oma küsimuse esitada. Te teate, et käesoleval kuulamisel arutame me väga tähtsat äh, teemavaldkonda, teadustööd ja innovatsiooni, ja uusi tehnoloogiaid. nagu te kõik teate, meie ees on väga suur tegevusvaldkond. Euroopa Liidul on selles valdkonnas väga palju ära teha, sellepärast on tegemist tähtsa ülesandega. kõik on saanud äh, dokumendid, nii et Äh, nüüd võime me anda volinikukandidaadile võimaluse ähm, ennast tutvustada, meil oli juba võimalik dokumentidest ähm, informatsiooni ammutada ja seepärast saab nüüd kümneks minutiks sõna proua volinikukandidaat ja pärast seda saame me kõik vastavalt nimekirjale võimaluse esitada küsimusi. ärge pange mulle palun pahaks, aga täna ma olen eriliselt range selles osas, mis puudutab kõneajast kinnipidamist, sellepärast et ma leian, et me peame kõiki võrdselt kohtlema. daamid ja härrad, aitab jutust, me oleme niimoodi juba kaks minutit kokku hoidnud ja kõigepealt saab proua Kehen Kinn sõna ma tervitan teda siinkohal ja proua Kvinn, teil on nüüd võimalus ennast esitleda meie komisjonile. palun, tere tulemast ja sõna on teil. E. austatud esimees, austatud ITRA e komisjoni liikmed vastutuse dialoog on Euroopa demokraatia südames ja selles vaimus ma loodan, et minu tänane siin viibimine siin tulevase Euroopa voli-, komisjoni volinikuna, kes vastutab teadusuuringute, innovatsiooni ja teaduse küsimuste eest, vastavad selle koja ootustele olles poliitik, kes suhtub väga kirglikult poliitikasse ja on väga pühendunud parlamentaarse demokraatia edendamisele, tahaksin ma kõigepealt teile tutvustada minu veendumusi, kogemusi ja visiooni alates seitsmeteisest aastast on minu poliitika, poliitiline karjäär olnud teadvalt seotud Iirimaaga ja Euroopaga selleks, et ähm, muuta ja üle võita Iiri rahva südameid ja, ja soove. Euroopa Liidu probleemide lahendamine on andnud mulle suurepärast inspiratsiooni. olen töötanud sellel teel, et Iirimaa muutuks rahumeelseks ja progressiivseks ühiskonnaks, loovaks teadmistepõhiseks majanduseks. olles Euroopa Kontrollikoja ähm, pikaaegne liige, olen saanud ähm, hea kogemuse selle kohta, kuidas Euroopa Liit toimub. ma usun, et, et kriisi ajal need, kes avalikus sektoris töötavad, ka vastutavad selle eest, et kriisist üle saada. E, Euroopa Liidus ma olen näinud seda, kuidas on võimalik saavutada e, koostööd, lepitust e, ja nii on saavutatud Euroopa Liidus suuri edusamme, ühisturg, euro, rahu. Euroopa on muutuste toimeviija ja kujundaja ning innovaator. meie probleemideks on kliimamuutused, ja me peame tegema endast kõik selleks, et sillutada teed tulevikku. mina annan oma panuse selleks, et, et edendada Euroopa demokraatlikke, sotsiaalseid, majanduslikke, eetilisi väärtusi. nüüd, kus Lissaboni leping on jõustunud, on meil aeg asuda teele. president Barroso suunised annavad selleks hea võimaluse selleks, et on loodud uus voliniku koht eh, teadusuuringute ja innovatsiooni küsimuste edendamisele, näitab seda, kuidas eh, seda üleminekut on ette nähtud. minu ülesandeks on edendada innovatsiooni ja teadusuuringute teemat, et seda arvestataks kõikide Euroopa poliitikate valdkondades. Eh, me peame saavutama tõelist innovatsiooni, innovatsioonikultuuri, avatust ja seda kõige selle südames, mida me teeme innovatsiooniga me toetame turgusid, avades selle uutele innovats-, investeeringutele. me peame rakendama teadlaste poolt saavutatud läbimurdeid ja looma sidemed teadlastega, et nende, nende töö tulemusi ellu rakendada. innovatsioon peab olema igal pool nähtaval kohal teadus on innovatsiooni nurgakiviks, teadmised on kõige selle aluseks, teadmised eh, saavad eh, nii-öelda tuleviku naftaks osana eh, visioonist aastaks kaks tuhat kakskümmend. komisjon vaatab läbi kõik valdkonnad selleks, et et tõepoolest teadusuuringute tulemused jõuaksid igale poole kõigile kättesaadavaks meil on vaja luua teedekaart teadusuuringute innovatsiooni küsimuste edendamiseks ja siis ellu rakendada. tuleb ka vastavalt äh, õigusakte kohandada. ja need reformid omavad kahte strateegilist eesmärki. kõigepealt luua innovatsiooni ühisturg ja teiseks kujundada välja Euroopa teadusruum. meil on vaja välja kujundada ja toime tulla sellega, et innovatsiooni ja turgude vahel puuduvad vajalikud seosed senini Äh, tuleb teha äh, koostööd ka käesoleva komisjoni liikmetega. meil on vaja tähelepanu pöörata patentidele, avalikele hangetele, äh, edust õppimine ja ka Euroopa Investeerimispanga edust õppimine finantsturgude instrumentide väljatöötamisel on üheks võimaluseks, mida tasub kaaluda. teadusuuringute sambal, kui mind valitakse volinikuks, siis ma lähtun kolmest prioriteediks Euroopa tead-, teadusruumi väljakujundamine, grantide küsimus ning eh, innovatsiooni ja teadusuuringute kultuuri loomine. kõigepealt Euroopa teadusuuringute ruumi väljatöötamine. siin on meil viis äh, algatust äh, teadlaste karjääride, ühise programmeerimise, infrastruktuuri, teadmuse siir, siirde ja rahvusvahelise koostöö valdkonnas. me peame eh, eh, teadlaste liikuvuse tegema viiendaks vabaduseks kogu Euroopa Liidus, et selleks saaks tõesti reaalsus. meie teadlased peavad saama võimaluse ehm, liikuda teistesse liikmesriikidesse, seal eh, töötada, samas kaasas kandes täielikult oma sotsiaalhoolekande õigusi ja pensioniõigusi. me teame, et eh, Barcelona eesmärgid on väga olulised, aga et neid ellu rakendada, on meil vaja luua parem ehm, investeeringute kliimateadlastele. meil on vaja edendada äh, sõltumatu mm, teadusuuringute nõukogu tööd. tuleb vältida ka töö duble-, dubleerimist, eh, seda ühise programmeerimise kaudu. Eh, teiseks, me peame looma eh, grantide süsteemi meie teadlaste jaoks. kliimamuutused on selleks valdkonnaks, kus teadusuuringud on tõesti väga palju ära teinud selleks, et inimeste suhtumist muuta kliimamuutused mõjutavad meie kodanike elu. siin meil on vaja edasi arendada set-plaani, mitmekesistada lahendusi selleks, et toime tulla meie energiavajadustega. tervishoiu ja elanikkonna vananemise osas meil on vaja tähelepanu pöörata sellele, kuidas parandada inimeste elukvaliteeti elanikkonna vananemise paranemist silmas pidades tuleb ka edendada avalikku toetust teadusuuringutele, luua teaduskultuur selleks, et edendada innovatsiooni. meil on vaja edendada innovatiivset eh, teadus, teadust selleks, et eh, luua ka soodsad tingimused turgudel teadusuuringute tulemuste ellurakendamiseks me peame võimestama ka rohkem naisi, et nemad osaleksid rohkem teadustöös ja tuleb tähelepanu pöörata ka mm, ühikute vahel, teadlaste ja ühiskonna vahel. teadlased peavad olema eh, kursis eh, ühiskonnas toimuvaga, selle toimimisega. teadus peab olema nii-öelda aktsepteeritud ja lubatud ühiskonnas. teadusuuringute raamprogramm, eh, seitsmes raamprogramm on maailmas kõige suurem teadusuuringute raamprogramm uue teaduse innovatsiooni poliitilise raamistikuga muutub raamprogramm instrumendiks, mitte eesmärgiks iseenesest. ma olen täielikult pühendunud sellele, et kaasata Euroopa Parlament seitsmenda raamprogrammi vaheülevaate tegevusse. PKE-de küsimus on jätkuvalt terav küsimus, mis tuleb lahendada, tulevikku silmas pidada. seitsmes teadusuuringute raamprogramm eh, peab eh, muutuma selgemini reguleeritavaks, lihtsamaks, meil on vaja ka professionaalset eh, juhtimist ja lihtsustamist ning kontrolli. tuleb parandada ka hindamiskvaliteeti. avaliku elasektori partnerlus vajab tähelepanu. parlament mängib olulist rolli selles, et tagada kokkulepitud ja järjepidev rahvusvaheline konsensus nendes küsimustes. nullriskiga maailm tähendab maailma, kus puudub innovatsioon. ja lõpetuseks tuleb vaadata, kuidas on äh, võimalik kaasata siia ka tõukefondide vahendid. Euroopa ees on innovatsiooni ajastu, me võime olla siin järelsörkijad või juhtijad. Euroopa on parim töötades partnerluses üheskoos ja eriti koos Euroopa Parlamendiga ja teie komisjoniga me üheskoos tõesti suudame midagi ära teha ja suudame ära teha seda, mida meilt oodatakse, mida on vaja Herzlichen Dank, Frau Gegen-Quinn. suur tänu, proua Gegen-Quinn, see kõlas väga hästi ja me oleme jällegi ka aega kokku hoidnud. ja nüüd esimesena kõnelejate nimekirjas tuletan veel kord meelde, üks minut küsimuseks, kaks minutit vastuseks ja siis lisaküsimus üheks minutiks. kõigepealt saab sõna proua Castillo, palun. suur tänu, härra esimees. proua Kegen-Quinn oma fraktsiooni nimel, Rahvapartei fraktsiooni nimel soovin teid siin südamlikult tervitada. meil siin tööstuskomisjonis, meil ei ole väga palju aega, sellepärast esitan kohe oma küsimuse. ma arvan, et väga tähtsaks otsuseks oli see, et innovatsioon, teadustöö ja teadus kokku pandi. ma arvan, et härra Barroso näitas väga selgelt, et ähm, uued algatused on tema jaoks väga tähtsad, viimaks Euroopat edasi. nii, nüüd järgmine samm. me näeme, et pädevused on tihti mujal kui innovatsioonivaldkonnas. informatsiooni kult-, informatsioon ja kultuur lähevad teiste volinike portfellidesse, tööstus samuti kuidas te kavatsete seda pädevuste konflikti siin lahendada, sest meil on siiski vaja ju kõik tuua innovatsiooni alla ähm.? suur tänu, proua De Castilla Vero. oluline on meeles pidada, et kui härra Barroso tuli, eh, tutvustas oma poliitilisi suuniseid eh, Euroopa Parlamendile, ütles ta, et järgmise komisjoni jaoks on teadus ja innovatsioon peamiseks prioriteediks. kui me soovime vastu astuda ülemaailmsetele väljakutsetele, kui me soovime Euroopa välja viia praegusest majanduskriisist, peame me olema innovaatilised. teadustöös on meil palju äh, äh, talentikaid inimesi, meil on palju äh, edukaid projekte, aga me peame selle äh, üle viima ka uuteks töökohtadeks see on kõige tähtsam, me oleme siin ju kõik poliitikud, mina kõnelen öö, äh, kui poliitik ja see, seetõttu ma ütlengi, et teadustöö tulemused tuleb üle kanda reaalseteks töökohtadeks. aastaid on noori inimesi õhutatud õppima öö, ja tegutsema finantssektoris. finantssektor nende jaoks enam nüüd kasulik ei ole, seal uusi töökohti ei ole. seetõttu peaksid nad öö, asuma tööle teadusringkondades nüüd, mis puudutab minu rolli võrreldes teiste volinikega, siis innovatsioon puudutab kõiki komisjoni töövaldkondi, nagu juba otsustas president ja ka uued äh, volinikukandidaadid, siis me, minu ülesanne on innovatsioonipoliitikaid äh, paika panna, aga seda ma ei saa teha üksinda, mul on tarvis äh, koostööd teha teie kõigiga siin, mul on vaja koostööd teha kõigi oma kaasvolinikega kes töötavad erinevates innovatsioonivaldkondades, olgu siis digitaalmajandus, ettevõtlus, tööhõive. meil on kõigil tarvis koos töötada ja ainult seeläbi saame me saavutada oma innovatsiooni eesmärgid. suur tänu ja nüüd lisaküsimus. jah, ma näen, et te olete sellest probleemist aru saanud. Teie vastutate teooria eest, teiste käes on aga rahakott. nii et nüüd ongi küsimus selles, kuidas te neid eesmärke kavatsete ellu viia, tegemist on probleemiga, millele siiamaani veel lahendust pole leitud. ma loodan, et te leiate selle lahenduse, sellepärast et muidu ei jõua me mitte kuhugi kes teab, võib-olla protsess veelgi venib ja muutub hoopis takistuseks. I, I of course agree that there is a difficulty in doing it. loomulikult ma nõustun, et siin on palju probleeme esimene samm on kokku tuua teadustöö, äh, innovatsioon ja areng, äh, arendus. meil on äh, tarvis see teha ära kiiresti. samuti on meil tarvis võimaldada avaliku ja erasektori partnerlust. meil on tarvis tagada, et Euroopa investeering, investeerimispanga töö riskide hajutamisel rahastamises laieneks ka teiste, eh, veel enamatesse valdkondadesse, nagu näiteks VKE-dele, kes on meie majanduse nurgakiviks, kes eh, on loonud kõige rohkem töökohti. aga nagu juba öeldud, neil ei eh, ole võimalust osaleda. seega innovatsioon tähendab tihedat koostööd kõikide volinike vahel ja keerulistes valdkondades tuleb tagada, et volinikud äh, läbi koostöö need probleemid lahendavad. ning äh, mina kavatsen seda koostööd igal juhul edendada. suur tänu ja järgmiseks proua Riera Madurell. suur tänu, härra esimees. proua Kegen Kvinn ka mina tahaksin teid oma fraktsiooni nimel siin südamlikult tervitada ja teile kõike head soovida. me oleme ühel nõul, teadustöö ja innovatsioon on konkurentsivõime tagamise võtmetegurid ja sellepärast on väga tähtis, et meil oleks ka kriisist väljatulemise strateegia. on veel üks aspekt, mille ma tahaksin välja tuua, aga mida ka teie juba möödaminnes mainisite nimelt äh, teadus ja innovatsioon kui kõige tähtsamad tegurid selleks, et äh, inimeste elukvaliteeti parandada. sest tegelikult see on ju meie poliitilise töö kõige tähtsamaks eesmärgiks. kuidas saaks komisjon oma panuse anda selleks, et teaduse ja innovatsiooni seda dimensiooni välja tuua, selleks et me saaksime paremaid töökohti luua, töötingimusi parandada, sotsiaalsüsteemi, ravikindlustussüsteemi parandada ja ka puuetega inimeste olukorda parandada. Euroopa teadusruumi puhul, kas see on ka teie eesmärgiks? ja nüüd sõna vastuseks um,. luues Euroopa teadusruumi loomine on oluline mitmel põhjusel. kõigepealt juba aastal kaks tuhat pandi ju paika suur arenguprogramm. kuidas aga see, seda saavutada? Lissaboni leping on siinkohal oluline ja iirlannana tean ma Lissaboni lepingust nii mõndagi. artikkel sada kaheksakümmend Lissaboni lepingust äh, nõuab, et me looksime äh, Euroopa teadusala ja seda ütleb ka artikkel äh, kakssada viis. selleks on aga nagu tarvis võrgustikke, mis läbi saab koordineerida teadustööd. Euroopas tehakse suurepärast teadust, aga see leiab aset erinevates piirkondades ja samuti võib täheldada palju dubleerimist. näiteks toiduohutuse Euronetis võis näha, et on, viiakse läbi vähe seitsekümmend kaks erinevat teadusprojekti ühe sama salmonella bakteri asjus. see ei ole koostöö, see ei ole koordineeritus, see ei ole Euroopa Liidu ühistoimimine. Äh, mida võib ette võtta erasektor? Euroopa teadusruumis on, on välja töötatud kahe tuhande kolmandast aastast ka Euroopa tehnoloogiaplatvormid. Neid juhib tööstus, äh, juhtrollis on erasektor, nad tegelevad töökohtade loomisega, neid on kokku nelikümmend seitse Nad eh, tegelevad valdkondades, kus on võimalik luua uusi töökohti, tulemaks välja praegusest majanduskriisist. ja kõik erinevad valdkonnad Euroopa tehnoloogiaplatvormide puhul too-, eh, annavad kokku Euroopa tehnoloogia algatuse. Neid on kokku viis, nagu te teate. ja valmistades ette praegust kuulamist, kas ma võiksin paluda, et sa, proua Madurel saaks ka oma lisaküsimuse esitada? jah, eh, eh, proua Gegenquin. ma tahtsin veel küsida, et eh, see aasta on kuulutatud vaesusevastase võitluse aastaks ja sotsiaalse tõrjutuse vastase võitluse aastaks. kuidas me saaksime seda sotsiaalset dimensiooni teadustöös tugevdada, millised algatused, millised võimalused peaksid olema need, mida komisjon peaks ellu viima? jah, ma loomulikult oleks pidanud mõistma, et ka äh, tun-, tunnustama ka seda, et hispaanlased eesistujana on äh, antud küsimuse endale väga oluliseks prioriteediks pannud. teadustöö puhul tuleb äh, kaasata kõik vald-, valdkonnad, mis on kas otseselt või kaudselt seotud vaesuse väljajuurimisega olgu siis Euroopa Liidu liikmesriikides või kuskil väljaspool. aga me peame keskenduma valdkondadele, kus meil on eriti hädasti tarvis leida lahendusi vaesuse väljajuurimiseks ja seda, arvan ma, saame me saavutada poliitiliselt tegutsedes. teooria on väga lihtne, aga praktika on oluline, me peame olema proaktiivsed, me peame tegutsema see ei puuduta ainult mind loomulikult, see puudutab ka paljusid teisi volinikke ja siin ongi oluline koordineeritus ja koostöö. suur tänu, järgmises kolleeg Leena Ekk, palun äh,. Tack, herr ordförande. suur tänu, härra esimees. minu küsimus puudutab äh, teaduspoliitika kahte poolt, äh, avaliku ja erasektori koostöö, see on ju väga tähtsam, see on ju väga tähtis, veel natukene aega tagasi kolmkümmend üheksa protsenti teadusprogrammis osalejatest tulid äh, erasektorist, nüüd on see arv aga vähenenud, sellepärast et bürokraatilised tõkked on liiga suured. mida soovite teie selles valdkonnas ära teha selleks, et bürokraatiat vähendada? teiseks äh, levivad äh, väga paljud haigused ja me teame, et tüvirakkude alased uurimised on väga tähtsad mm,. kuid äh, nende üle toimub väga palju äh, arutelusid ja lahkarvamusi on palju. kuidas suhtute teie kompromissi, mis puudutab tüvirakkude alast uurimist well,? Public... kõigepealt, mis puudutab äh, avaliku ja erasektori mm, teadusuuringuid ja kuidas kaasata rohkem inimesi. üks asi, mida president Barroso ütles mulle siis, kui ta määras mulle selle portfelli äh, oli lihtsustamine. olles olnud Kontrollikoja liige, ilmselt ta leidis, et, et mina olen just sobiv inimene tegelema selle küsimusega. kontrollikoda oli esimene institutsioon teatud mõttes, eh, esitades oma eh, arvamuse auditi käigus, tunnustas, et ilmselt erinevates mm, valdkondades ühenduses eh, peab lubama erinevat veamäära. kui me tahame ette näha lihtsustamise, õige lihtsustamise, siis on terve rida asju, mida tuleb ära teha, aga ärgem unustagem seda, et lihtsustamise valdkonnas on midagi ka juba ära tehtud seitsmenda raamprogrammi raames, näiteks meil on aeg sellest ajast, kui inimene esitab taotluse, selle ajani, kui eh, grant antakse, seda aega on vähendatud, meil on tagatisfond, mis tähendab seda, et eh, et ei ole vaja enam nii palju eh, audititõendeid teatud programmi kulutaseme äh, alates. meil on ka ainulaadne registreerimissüsteem, kui te kuulute erinevatesse teadusprogrammidesse, siis selle asemel, et sisestada kogu aeg ühte ja sama informatsiooni, on see üks registreerimiskoht, kust on võimalik informatsiooni saada mida kasutatakse juba laialdaselt. ja on veel üks aspekt, millel tuleb tähelepanu pöörata lihtsustamise mõttes. nimelt on öeldud, et komisjoni dokumendi tulemusena tuleb vaadata, milline on lubatav hälve või veamäär ja mitte mingil juhul ei tohi sellega ohtu seada usaldusväärset finantsjuhtimist, aga ma usun, et seda on võimalik saavutada ilma selleta, et seada ohtu usaldusväärne finantsjuhtimine, sest vähem reegleid tähendab vähem vigu, meil on vaja lihtsustada seda, seda, mida me teeme ja see lihtsustamine ei aita kaasa mitte ainult sellele, mis meil juba olemas on, vaid see aitab ka VKE-del ähm, osaleda rohkem ja laialdasemalt programmides. ja oli ka veel teine küsimus. proua Eek saab võimaluse lisaküsimusi esitada, siis võib-olla saate ka teisele küsimusele vastata. jah, suur tänu, härra esimees. jah mulle tundub, et see on nagu lubadus teilt, et te kavatsete tõesti bürokraatia vastu võidelda ja hoolitseda lihtsustamise eest, kuid ma paluksin, et te vastaksite ka teisele küsimusele. kuidas suhtute teie praegusesse poliitikasse, mis puudutab äh, diabeedi, Alzheimeri vastast võitlust? There is so many, there are so many pieces of hetkel on käimas tohutult arvul erinevaid mm, teadusuuringuid, üheks valdkonnaks on loomulikult näiteks Alžeimeri tõbi. see on selline teadus, mida meil on vaja selleks, et saavutada innovatsiooni, töötada välja paremad tooted, mis aitavad parandada mm, pikaajalistel elukvaliteeti. ja selleks on meil vaja rohkem teadusuuringuid ja need teadusuuringute tulemused peavad jõudma nendes ettevõtete kätte, kes töötavad välja ja, ja toodavad ravimeid ja need ravimid siis jõuaksid ka abivajajatele, kellel on diabeet, Alžeimeri tõbe, teadusuuringud on olemas, tulemused on head, on võimalik tõesti töötada välja selliseid ravimeid, mis aitaksid eh, abivajajaid. seda tuleb toetada kõikides liikmesriikides valitsuste tasandil. suur tänu ja järgmiseks härra Pütikhofer. suur tänu, härra esimees! aitäh, kõigepealt ma tahaksin roheliste poolt öelda teile tere tulemast, meil on eh, loomulikult eh, eriti eh, suur heameel näha siin rohelise Iirimaa saare esindajat. kirjalike vastuste põhjal, mille te meile esitasite ja ka teie mm, avasõnavõtu põhjal võin öelda, et te ei maininud inimkeskse innovatsiooni põhimõtet. kas teie innovatsiooni nägemus ja teadusuuringute poliitika nägemus hõlmab seda kontseptsiooni, seda mõistet. see läheb kaugemale sellest, et keskendutakse ainult toote innovatsioonile. see tähendab sellist innovatsioonipoliitikat, mis hõlmab ka laiu sotsiaalseid ja keskkonnaalaseid aspekte. milliseid poliitikaid on teil va-, kavas välja töötada selleks, et investeeringud kannaksid ka sotsiaalset väärtust endaga ja kuidas tagada sotsiaalne innovatsioonipoliitika usaldusväärsus? ja sõna vastuseks. jah, loomulikult innovatsioonipoliitika käsitleb kõiki väljakutseid, mille ees me oleme ühiskonnas nii Euroopas kui maailmas, millised on need globaalsed väljakutsed, kõigepealt energiatõhusus kindlasti, kliimamuutused mõjutavad meid kõiki, kõik, vaadakem kas või aknast välja ja me näeme, mis juhtub. see on see üks valdkond, kliimamuutused, kus teadusuuringud on tõesti muutnud inimeste tundeid ja arusaamasid asjadest, see on suurepärane näide selle kohta, mida teadus suudab ära teha. energiatõhusust on võimalik saavutada äh, innovatsiooni, teadusuuringute ja nutika regulatsiooni kombinatsioonina. ja nagu te teate, käesoleval aastal on kavas Euroopa Liidu energeetikapoliitika läbi vaadata, siis majanduse taastamise kava, mille võttis kahe tuhande üheksandal aastal komisjon vastu, eh, pöörab tähelepanu avaliku ja erasektori partnerlusele, täpselt seesama asi, millest me räägime siin ja teie räägite. energiatõhusus hoonetes, rohelised autod, see kõik puudutab inimesi, kliimat, keskkonda, muutes selle jätkusuutlikuks ja keskkonna selliseks, kus inimestel on hea elada, arvestades seda, et energiaallikad ei ole igavesed, pöörates tähelepanu seega taastuvatele energiaallikatele ja nendele valdkondadele, mis mõjutavad meie tulevikku, meie kui inimeste tulevikku selleks, et luua puhtam keskkond, kus on hea elada mitte ainult meil, vaid ka meie lastel ja lastelastel tulevikus. suur tänu, härra Pütikofer, teil on võimalus esitada lisaküsimus. kahjuks ei ole mikrofoni uh,. The accessibility of research teadusuuringute tulemustele juurdepääs selles kontekstis seitsmendas raamprogrammis toodi sisse teadmistepanga mõiste. kas teil on kavas jätkuvalt sellist poliitikat toetada, mis on eluliselt tähtis selleks, et edendada info levikut teadusuuringute tulemuste kohta? täiesti loomulikult ma toetan teadmiste jagamist, aga selleks, et me saaksime võimaldada juurdepääsu teadlaste uurimuste tulemustele, on vaja teatud asjad luua ja selleks ei, ei piisa ainult minust, vaid ka teistest, on vaja ka teisi volinikke. meil on vaja pöörata tähelepanu intellektuaalomandi õigustele, mis on praegu takistuseks teadmiste jagamiseks, tuleb vaadata patendiküsimusi, näiteks mm, Euroopa patendi saamine kakskümmend korda kallim hetkel kui Ameerika Ühendriikides nii et on selliseid teemasid, mida tuleb lahendada. mina kavatsen teha koostööd härra Barnier'ga, eeldusel loomulikult, et me mõlemad saame heakskiidu parlamendilt. kavatsen teha temaga koostööd selleks, et, et astuda need viimased sammud, mis on vaja ära astuda selleks, et üle saada nendest tõketest, mis meil antud valdkonnas senini on olemas. nii et eh, see on valdkond, mis ei puuduta mitte ainult minu portfelli, vaid erinevate volinike portfelle selleks, et tõesti teadusuuringute tulemused jõuaksid äh, abivajajateni, selleks et saavutada tõesti selline äh, planeet, kus kõigil on hea elada, selleks meil on vaja jagada ja levitada teadmisi ja me peame aitama teadlastel levitada oma uuringute tulemusi, ilma et me seaksime ohtu neid uuringuid ise järgmiseks sõna Charles Chichesteril. Your... suur tänu, proua Kegen-Quinn. see, mida te rääkisite suhetest parlamendiga oma ette, sissejuhatavas ettekandes, on väga teretulnud, aga ma rõhutaksin, et äh, algatus peab tulema teie poolt. samuti võiksite te ära kasutada oma kogemusi kontrollikojas töötamises ajast mis puudutab halduskoorma vähendamist teadlaste eest. see on väga teretulnud. minu küsimus on järgmine, kas teie kavatsete ole, äh, olla teadusvolinik, kes tuleb välja mingisuguse suure ideega või olete te volinik, kes paneb äh, olemasolevad instrumendid paremini tööle? ja äh, kui te seda äh, Äh, teete, kas te jääte ka selle tipptaseme põhimõtte juurde? kõigepealt olen ma poliitik, mitte riigiametnik. ma öö, äh, pooldan tegutsemist, sõnu on olnud juba piisavalt, on aeg tegutseda. meil on tarvis öö, äh, ära öö, ära kasutada olemasolevaid teadussaavutusi valdkondades, kus seda on kõige rohkem tarvis. meil tuleb paremini ära kasutada instrumenti, instrumente, mis on juba olemas, tagamaks, et teadustöö areneks ka valdkondades, kus on tarvis probleemid lahendada ja selliseid valdkondi on palju, kus teadus võib kasuks tulla. siin on palju inimesi saalis, kes arvatavasti tunnevad minu, mind juba äh, poliitiku ajast Iirimaal, ma, mina olen tegutseja. Äh, ma ei piirdu lihtsalt sõnadega. ja vabandust, aga te ei räägi siin riigiametnikuga, ma olen poliitik, kes äh, juhib tegevust, kes soovib saavutusi. härra Chichester milline saab olema teie suhtumine mõningate suuremate projektide osas, näiteks termotuumaprojekt ITER ja Galileo? Need on olulised kõrgetehnoloogia, kõrgtehnoloogia projektid, mida meie eelarvest rahastatakse, mida te nendest arvate? härra Chichester, teaduseelarve peab toetama nii suuri kui väikeseid projekte kui ma hakkan siin nüüd äh, liiga lobisema, siis äh, härra esimees, katkesta mind kohe. ITER-i äh, projekt, eksperimentaalse reaktori projekt siis, see on oluline osa pikemaajalisest strateegiast Euroopa Liidu energiapoliitika jaoks. see ei puuduta aga ainult Euroopa Liitu, see on rahvusvaheline projekt ja öö, ähm, see lihtsalt leiab aset Euroopa Liidus, aga partnereid on meil üle maailma see on ainuke projekt, kui nii öelda tohib, mis äh, tegeleb äh, ülemaailmse puhta energia väljakutsega ja oluline on äh, seda alles hoida. seda ei saa alles hoida igal hinna, hinna eest. seega, lähitulevikus, kui mind ametisse määratakse, pean ma üle vaatama kõik erinevad aspektid, meieni jõuab varsti ka eduaruanne, see tuleb tähelepanelikult läbi lugeda. Te teate, et kuluhinnangute ja kulude ületamise osas on teatud probleeme, aga niipea, kui äh, aruanne minuni jõuab, tuleb see läbi vaadata, projekti tuleb juhtida hästi ja korrektselt. meil tuleb tagada, et ainuke projekt, me, mida me teeme koostöös rahvusvaheliste partneritega, toimiks hästi. suur tänu. Frau Kollegin Mattias. suur tänu ja nüüd kolleeg Mattias, palun järgmisena. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eh, em nome do meu grupo, quero também dar-lhe... Eh, Suur tänu, oma fraktsiooni nimel tahan teid äh, südamlikult tervitada siin, proua volinikukandidaat. meil on väga palju vaja ära teha, innovatsioon, finantseerimine, erinevad meetmed, aga inimesi ei ole siiamaani veel mainitud. on väga palju teadlasi keda oleks meil veel juurde vaja selleks, et äh, saavutada eesmärk muutuda kõige teadmistepõhisemaks ühiskonnaks. meil on üha rohkem teadlasi, kellel on kõigest äh, tähtajalised lepingud, mida kavatsete teha selle probleemi lahendamiseks? see probleem on muutumas järjest pakilisemaks. need to encourage, I think I said in my opening statement. ma ütlesin vist juba sissejuhatavas ettekandes, et meil on tarvis äh, aidata kaasa vaba, teadlaste vabale liikumisele. ja kui me saavutame tõesti korrektse, korraliku Euroopa teadusruumi, on meil äh, tarvis ka vaja süsteemi, millega kaasatakse äh, teadlased sinna, et nad jäävad ka sellesse süsteemi, et teadlased saaksid kõigis liikmesriikides vabalt liikuda, ilma et nad muretseksid oma töötingimuste, pensioniõiguste, hüvitiste ja nii edasi pärast. ja üks asi, mis mind huvitab, on see, et hispaanlased eesistujana on otsustanud luua ühise ministrite nõukogu, mis ei kaasa ainult teadus- ja innovatsiooni, vaid ka tööhõiveministreid see on minu arvates väga hea äh, ettepanek, sest meil on tarvis koostööd teha nii, nagu minagi pean oma kolleegidega koostööd tegema, tagamaks, et töötingimused, mis pärsivad teadlaste vaba liikumist kõikides kahekümne seitsmes liikmesriigis, et need äh, tingimused oleks paika pandud. aga selleks on mul tarvis teie toetust ja abi äh, koostöös kolleegidega, suur tänu. proua Mattias lisaküsimus? Eh, jah, suur tänu, mul oleks veel üks küsimus teile. me näeme üha rohkem seda tendentsi, et Euroopa teadustöö on koondunud ühte punkti, seda on väga selgelt näha ka nõukogu juures mida kavatsete teie ette võtta selleks, et meil oleks võimalik innovatsiooni ja teadustöösse rohkem kaasata ka väikeseid riike ja milline peaks olema väikeste riikide roll teadustöös? sest praegune süsteem äh, ei ole eriti võrdne. see on üks küsimusi, mida minult küsis, küsis ka terve hulk inimesi minuga vesteldes ennem seda kuulamist kui nüüd vaadata kõike kahtekümmet seitset liikmesriiki, siis on erinevused suured. mida saab teha nende erinevuste tasandamiseks? üks asi, mida me peaksime tegema, on, et need kolmanda astme institutsioonid teadustööks, näiteks kas teaduskeskused või ülikoolid, meil on tarvis moderniseerida väiksemaid riike, kes e, ei tundu hakkama saavat. aga seda ei tuleks teha mitte ainult minu äh, valdkonnas, läbi raamprogrammi, vaid meil on tarvis kasutada ka tõukefonde, nagu seda tehti väga edukalt äh, minu kodumaal, ehitamaks üles teadmistepõhist majandust. seega meil on tarvis ära kasutada raamprogrammi, aga samuti ka kaht-, kaheksakümmend kuut miljonit äh, struktuurifondide raha. meil on tarvis üles ehitada loomulikult infrastruktuur, aga ka parandada suutlikkust suur tänu ja järgmisena proua Sabila. proua Keegen-Quinn, tere tulemast teile ja lubage mul soovida teile kõike teie parem, kõige paremat ja palju õnne määramise eest. minu küsimus järgneb härra Tšitšesteri küsimusele. tuumaenergia küsimus. rahueesmärte, rahu, rahu meelsete eesmärkide saavutamisel on ähm, meie rahvusvaheliste, rahvusvahelise koostöö, rahvusvaheliste suhete valdkonnas kesksel küsimusel, vaadakem kas või Iraani. kümne-viieteistkümne aasta jooksul on meie inimesed Euroopa ülikoolides eh, viinud läbi teadusuuringuid, aga samas tuumaenergeetika valdkonnas ei ole neid uuringuid väga palju olnud. kas teil on ettepanekuid eh, selle kohta, mida teie tulevase volinikuna saaksite teha selleks, et eh, suurendada meie ülikoolides tehtavaid teadusuuringuid tuumaenergia valdkonnas? aitäh! Thank you, Mrs Zavala aitäh, proua Savala ja vabandage, kui ma teie nime valesti hääldan. mis puudutab tuumaenergiat, siis eh, siin ei ole ühtset nii-öelda hõbekuuli. ma, ma väga muidugi tahaks, et see oleks olemas, aga, aga seda ei ole, mis lahendaks kõik meie probleemid. Euroopa eh, teadlased eh, tegutsevad tuumaenergia valdkonnas, näiteks seitsmes Euratomi programm tegeleb nii tuumaenergia valdkonnas, kas või tuumatermosünteesi valdkonnas kui ka tuumaenergia valdkonnas. samas tuumaenergiat kasutavad mitmed liikmesriigid, see on süsinikuvaba tehnoloogia ja seetõttu tuleb alles jätta teadusuuringud kõikides nendes tuumaenergia valdkondades, nendes liikmesriikides, kes soovivad seda energiat kasutada ja see on väga tähtis ja väga tähtis on kas eh, see, et selle ütleksin välja mina oma liikmesriigi esindajana. oluline on see, et liikmesriigid ise otsustavad, millist energiakogumikku kasutada ja komisjon ei kavatse äh, sekkuda siin eraldiseisvate liikmesriikide õigusesse otsustada, milliseid energiaallikaid nad kasutavad, see ei ole meie pädevuses ja see ei ole meie ülesanne. aga mis puudutab tuumaenergiat, siis see on üks valikuvariantidest ja võite olla kindlad, et, et mina seisan selle eest, et tuumaenergia valdkonnas teadusuuringuid jätkataks ja edendataks Dankeschön, Frau Zavala. Möchten Sie Nachfrage stellen? suur tänu, kas te soovite, proua Zavala, täpsustada? More questions, president, thank you. ei, rohkem ei ole, siis palju tänu. järgmiseks kolleeg Wagner. Señora, muchas gracias, señor presidente, en primer lugar, en segundo lugar. suur tänu, härra esimees. teiseks, tere tulemast, proua Keegen Quinn. Teid on ette pandud üheks väga tähtsaks ametiks Euroopa Liidus ja minu küsimus on järgmine. kas järgmise Euroopa teadusprogrammi jaoks olete te ette näinud ka finantsvahendite suurendamist nendele valdkondadele, mis ei puuduta otseselt majandust ja ettevõtteid, investeeringuid? ma mõtlen siin pigem selliseid investeeringuid, mis ei tasu ennast kohe ära. küsin seda sellepärast, et need mittetasuvad valdkonnad on tihti tähtsamad. kui ma vaatan erinevaid uuringuid, teadustöid, siis ma küsin endalt tihti, kas Euroopa Liit tänapäeval rahastaks näiteks Immanuel Kandi töid suur tänu ja proua Keegen Quinn vastuseks. Eh, aitäh, jah. mina esindan seisukohta, et ükskõik millisel alal teadusuuringuid tehakse, see on alati väärtuslik, seda on võimalik kasutada. otsustajaks on tööstussektor, valitsused, partnerlused, nemad otsustavad, kuidas teadusuuringute tulemusi ära kasutada, mis on kättesaadavad. meie peame igal juhul toetama sellist teadusuuringute raamprogrammi mille puhul on tegemist maailma kõige suurema avaliku raamprogrammiga teadusuuringute jaoks, mis võimaldaks äh, väga erinevates valdkondades teha teadusuuringuid ja seda kõigis kahekümne seitsmes liikmesriigis. nagu te teate, siis me paari järgneva kuu jooksul kavatseme seitsmenda raamprogrammi vahehindamisel läbi viia mille käigus vaadatakse läbi kõik seitsmenda raamprogrammi valdkonnad, kõik teadusuuringute valdkonnad, mis on seitsmendas raamprogrammis kaetud ja hindamistulemuste põhjal püüame teada saada, kus on probleemid, kus on raskused, kus on vaja rohkem survet avaldada, millised on need valdkonnad, kus läheb hästi, kus on vaja täiendavat abi ja nii edasi, nii et mina kavatsen väga tähelepanelikult vaadata läbi äh, Eh, hindamistulemused selleks, et, et vajadusel korral muuta raamprogrammi, aga ka selleks, et võtta kogemusi arvesse uue järgnemise raamprogrammi väljakujundamisel, võttes aluseks eh, need kogemused, mis on seitsmenda raamprogrammi saa-, saa-, raames saadud. nii et võite olla kindlad, et ühtegi valdkonda, ühtegi teadust ära unustatud ei ole ja, ja kui kerkivad esile probleemid, kui on tekkinud probleemid, siis me kavatseme need probleemid lahendada ja nüüd lisaküsimus, kui soovite. no hay más preguntas, señor presidente, muchas gracias. ei, mul ei ole lisaküsimusi. suur tänu, järgmises kolleeg Uudi. suur tänu, härra esimees. palju õnne, proua volinikukandidaat, selle dünaamika ja tegutsemistahtest, mida te olete siin üles näidanud. Teie ees seisavad suured väljakutsed. tahtsin teilt küsida, kuidas äh, suhtute teie uude finantsperspektiivi aastast äh, kaks tuhat kolmteist, kas te ei leia, et praegu on see aeg, kus tuleks äh, teaduspoliitika finantseerimine üles vaadata. Te olete olnud minister, te teate, et rahvusriikidel on küüned enda poole. kas ähm, ei peaks midagi tegema ära selleks, et rahvusriikidel oleks Euroopa tasandil teaduseelarve? jah, see on väga oluline, sest äh, üks asi, mida ma ettevalmistamise käigus õppisin, on see, et ähm, teadusuuringute valdkonnas viiakse läbi mitmekesistamine, aga äh, me oleme kaotajad, kui me ei kasuta neid erinevaid võimalusi ära, mis liikmesriikides on, selleks, et kui meil on Euroopa teadusruum, siis sellega on meil võimalik oma tegevust koordineerida, me ei saa hoiatust saata liikmesriikide, et te peate seda tegema, aga ma usun, et lihtsalt parema koordineerimise kaudu, Euroopa e, teadusruumi loomise kaudu avanevad meil suurepärased võimalused selleks, et saavuta saavutada just koordinatsiooni, et me ei teeks topelttööd. ja see on oluline ka meie ees seisvate mm, finantsperspektiivi arutelude käigus, loomulikult härra Odi, mm, te teate väga hästi eelarvekomisjonist, et kui kõne all on raha, siis igaüks võitleb enda eest. on ta siis volinik, minister või ka Euroopa Parlamendi liige aeg-ajalt loomulikult aga need arutelud saavad ol-, olema väga struktureeritud, kindlasti need on rasked, väljakutsed esindavaid, aga väljakutseid mina ei karda, ma olen äh, olnud valitsuse liige ja ma võin kinnitada, et, et ka komisjon on äh, selline kogu, kus iga volinik peab võitlema oma valdkonna eest. loomulikult äh, me jagame seda ühte ja sama pirukat, aga mina kavatsen äh, töötada selle nimel ja võidelda selle nimel, et saada nii palju kui võimalik oma valdkonnale. ja kolleeg Odi, lisaküsimus. jah. Teie ei soovi nõukoguga tülli minna ja toetuda pigem Euroopa Parlamendile. meie toetame teid. tahtsin küsida, kuidas kavatsete komisjoni siseselt selle küsimuse lahendada? kuidas kavatsete kaasvolinikega teadustegevuse rahastamise kontrollimist jagada, sest see on väga raske ülesanne. komisjon on paika pannud reeglid, mis aga ei vasta rahvusvahelistele auditeerimisstandarditele, kas te olete valmis seal Euroopa Teaduskeskumisi kaitsma? ma tean, et äh, eraldiseisvate teadlaste jaoks ja ka VKE-de jaoks äh, selleks, et nemad saaksid osaleda raamprogrammis, äh, mm, on palju neid, kes leiavad, et need reeglid on täiesti hulluks ajavad ja, ja kõik need äh, arvsed piirangud on koormavad. üks asi, mida tuleb välja tuua, on nimelt see, et mina ei taha teha midagi sellist ja ma ei leia ka, et komisjon peaks kunagi tegema midagi sellist, mis seaks ohtu usaldusväärse finantsjuhtimise. me räägime ju rahast, mis kuulub meie inimestele, maksumaksjatele ja seetõttu meil tuleb tagada nende rahade kulutamine reeglitepärasel viisil ja läbipaistvalt. samas on palju lihtsustamise võimalusi, näiteks ühtne auditeerimisstrateegia, kus äh, Kontrollikoda ütles, et võib-olla on kätte aeg jõudnud aeg, kus vaadata läbi erinevad poliitikavaldkonnad äh, ja seada erinevad veamäärad ja, ja võib-olla ka siis komisjon teeb ettepaneku vastavate äh, veamäärade kohta eraldiseisvas dokumendis lähiaastatel. nii et seda me võime kaaluda ja ka teie roll on siin, teie kaks, kahe komisjoni roll on väga oluline siin, nii ITRE kui eelarve äh, kontrolli äh, komisjonil on äh, oma roll, oluline roll mängida koos komisjoniga ja teistega. me peame tegema koostööd, veenmaks inimesi, et see on see tee, mida pidi liikuda ja tuleb vaadata siis, milline on see hälve või vea määr, mis just eh, teatud valdkonnale sobib, ei ole sellist lahendust, mis sobib kõigile ühtemoodi antud valdkonnas. suur tänu ja nüüd kolleeg Trautmann, teil on sõna. suur tänu, härra esimees. proua Quinn, te ütlesite, et te olete poliitik. ja me panime selle kõrva taha, sellepärast tahaksin teie käest küsida poliitilise küsimuse. me näeme, et praegu on olukord selline, kus me ei ole Lissaboni kriteeriume täitnud ja paljud töövõtjad näevad, et nende elustandard halveneb. teadmistepõhise ühiskonna eesmärke ei ole me veel saavutanud mida soovite teie ette võtta, kuidas kavatsete teie garanteerida seda, et äh, seitsmendas äh, raamprogrammis äh, kajastuks ka sotsiaalne dimensioon? ja et sinna jääb veel ka ühenduse meetod pidama, sest erinevad liikmesriigid otsivad erinevaid väljapääsuteid. kuidas te kavatsete garanteerida seda, et teadlased ei lähe ministritega vastuollu? minu arvates saab olema väga oluline teadlaste mobiliseerimine. nagu te ütlesite oma kommentaaris, vahel võib tekkida konflikte liikmesriikidega. vahel on see tarvilik. mina eelda-, eelistaksin, et midagi sellist ei juhtuks, aga igaüks peab seisma oma huvide eest. ja kui komisjon läheb nõukogusse, siis on selge ju, et mõningate komisjoni poliitikate osas mõningad liikmesriigid on rahul, mõningad mitte. see on paratamatu, aga me peame aitama teadlasi saavutamaks teadusalaseid eesmärke oma raamprogrammi raames. me saame seda teha mitmetes valdkondades, lihtsustamine, usaldus ja kontroll, mida, millest ma rääkisin härra Odile. näiteks saame me ka tagada, et Euroopa majandustaastuskava tööle hakkaks tõhusalt, me saame kaasata rohkem erasektorit avaliku sektori tegemistesse, me peame rakendama kõige paremaid teadustöö tulemusi, saavutamaks töökohtade arvu tõusu. seda saab teha läbi innovatsiooni. ja ma tõesti usun, et innovatsioonipoliitika väljatöötamine, mis oleks minu ülesanne Äh, ja mis kehtiks kogu Euroopa Liidu jaoks, aitaks kaasa teadlaste mobiilsusele, äh, koostööle, töö koordineeritusele igas kahes, kahekümne seitsmes liikmesriigis. ja seeläbi saame me saavutada teadmistepõhise majanduse, mis toob meile ilusama äh, tuleviku, parema ühiskonna meile kõigile ja aitab ka välja tulla praegusest majanduskriisist. Madam Trautmann? proua Trandmann, soovite midagi lisada? jah. me räägime siin ju teadlastest ja sellepärast tahaksin teada, millised on teie eesmärgid ja kas te võiksite meile rääkida, millised on teie eesmärgid äh, just äh, naiste jaoks teadlaste hulgas? jah, naised teaduses on oluline küsimus. Äh, see naiste roll igas ühiskonnasektoris on ju oluline, aga keskendugem teadusele. viimastel nädalatel olen ma vaadanud, milline on naiste olukord täpselt teaduses. alguses ei olnud nad eriti kaasatud. alguses on nad võib-olla natukene kaasatud, siis perepõhjustel võib-olla astuvad nad natukene kõrvale ja pärast on väga keeruline uuesti töökohta leida. seega ma sooviksin tõesti, et rohkem naisi oleks kaasatud ja ajal, mil minu kodumaa pealinnas avati äh, äh, keskkooli äh, õpilaste teadusnäitus, tuleb rõhutada just seda, et me peame kaasama rohkem naisi just teadusesse, neid tuleks tõmmata ära teistest valdkondadest, me peame sel-, selleks paika panema korralikud töö- ja elutingimused ja ma arvan ka, et need tööstusharud, kus need, need valdkonnad, kus naised on olnud väga edukad, neid tuleks edasi edendada ja nendelt õppida ja rakendada kogemusi teiste valdkondade puhul, mis nii edukad ei ole. minu kui naispioneeri jaoks on väga oluline selliste eesmärkide saavutamine, kvootidesse ma ei usu, aga eesmärkidesse küll, sest eesmärke on võimalik täita. ja on võimalik ka jälgida, kas neid eesmärke täidetakse või mitte. Angelika Niibla Angeelika Niibler järgmiseks. suur tänu, härra esimees. proua Kõõgen Kvinn, ma istun siin teisel pool. siin. proua Kõõgen Kvinn, mina tahaksin tagasi tulla bürokraatia lihtsustamise juurde. viimased üheksa aastat olite te Euroopa Kontrollikoja liige ja teie põhiülesandeks oli kontrollida teisi Euroopa institutsioone nüüd aga ei eh, kandideeri te mitte eelarve kontrolli voliniku kohale, vaid hoopis eh, teadustöö voliniku kohale. mina olen kümme aastat olnud selle komisjoni liige ja ma olen teadlastega kümme aastat juba koostööd teinud ja juba kümme aastat kuulen ma alati, et Euroopa teadustöös on kõige suuremaks tõkkeks eh, bürokraatia erinevates teadusprogrammidesse. küsin teie käest, teie, kes te töötasite Kontrollikojas, kas te saate kuidagi tagada meile, et teie teadustöös ei lähtu mitte kontrollist, vaid usaldusest? Te tõite välja oma eesmärgid ja ütlesite selgelt, et bürokraatilisi tõkkeid on vähendatud, aga mu küsimus on, mida uut on teil kavas, mida me saame ära teha või mida teie konkreetselt soovite ära teha? proua Gengin Thank you, Mrs Niibler. Well simplification I said suur tänu, proua Niibler. lihtsustamisest rääkisin ma juba härra Odile vist ähm,. kontrollikoda oma ühtse auditiga oli esimene äh, kes rääkis erinevatest veamääradest erinevate poliitikate puhul ühenduse eelarves. me räägime siin ka vastuvõetavast, vastuvõetavast veamäärast kui mind ametisse määratakse teadustöö volinikuna, koostan ma üsna kiiresti teatise lihtsustamise kohta. ja see institutsioonide vaheline dialoog on tegelikult juba alanud vastuvõetava veamäära osas. minu arvates on see väga oluline saavutamaks meie kõigi ühiseid eesmärke selles valdkonnas tuleb välja ka, nagu öeldi, et ka eelarve kontrolli komisjoni eesmärgid on sarnased. lihtsustamise vallas, nagu öeldud, on juba tehtud nii mõndagi, aga on veel lisaasju, mida tuleb lahendada, kui aga seitsmenda raamprogrammi vahearuanne on koostatud, siis näeme me, mida tuleb veel ette võtta lihtsustamise rindel ma olen alati uskunud, et äh, lihtsustamine on oluline, mida vähem reegleid, seda vähem rikkumisi. Äh, loomulikult tuleb vaadata üle kõik probleemid, mis äh, tulenevad sellest vahearuandest, aga me peame tegema koostööd, mul on tarvis teie toetust läbi selle institutsioonide vahelise arutelu vald-, lihtsustamise valdkonnas ja proua Niivle veel kord, suur tänu selle vastuse eest, mis mind väga rõõmustas. kui ma teist õigesti aru sain, siis te ütlete väikeste teadusprogrammide jaoks oleks vaja sisse viia lihtsamad reeglid kui suurte jaoks mis vajavad ka suuremat kontrolli. mul oleks lisaküsimus äh, tööstuse kaasamise kohta. viimastel aastatel on üha rohkem, üha vähem tööstusettevõtteid kaasatud teadusprogrammidesse. kas on teil mingeid mõtteid algatusteks, kuidas tööstusettevõtteid motiveerida teadusprogrammides osalema? suur tänu! Well, it's very important to motivate industry väga oluline on motiveerida tööstust, olgu siis tegemist väikeste, keskmise suurusega või suurte ettevõtetega, kes tegelevad ülemaailmsete probleemidega. me peame siin keskenduma ühistele algatustele, mis on väga edukad olnud, neid on viis, näiteks meditsiinivaldkonnas tegu-, tegeletakse innovatiivsete ravimitega, siis on meil Puhta taeva algatus, mis huvitab tööstust vägagi seal tegeletakse järgmise põlvkonna lennukitega. siis on biokütuste äh, algatus asendamaks äh, fossiilkütused. kõik need algatused on paika pandud selleks, et äh, kaasataks tööstus, olgu siis suur- või väikeettevõtted, et nad osaleksid äh, raamprogrammis, et nad kasutaksid teadustöö tulemusi. loomulikult on äh, paljud ettevõtted äh, oma teadustöö öö, öö, allhanke korras kellelegi teisele teha andnud, nad ise teadustööd enam läbi ei vii. aga, aga võib-olla näiteks võiksime me õppida Soomest, kes otsustas, et investeeringud teadus- ja arendustegevusse on õige viis toonasele kriisile vastuastumiseks me peaksime õhutama liikmesriike nii tegutsema. Äh, teadmistepõhine majandus, äh, tehnoloogia, innovatsioon, teadustöö tulemuste kasutamine rohujuure tasandil äh, innovaatiliselt loomaks uusi töökohti. järgmisena kolleeg Kiirel. skuteczna aplikacja badań uniwersyteckich do gospodarki. proua Quinn, tõhus Äh, ülikoolide uurimistulemuste mm, kasutamine äh, sõltub väga palju sellest, et kas lahendatakse ära intellektuaalomandi õiguse küsimused ja ka intellektuaalomandi kaitse kõrgete kulude küsimus. patendid on väga mm, kallid, äh, kaitseperioodid on pikad ja siin on ka tarkvara probleemid ning äh, geneetiliselt muundatud organismide küsimus, ravimite küsimus. ja siit tuleneb minu küsimus, milline on teie seisukoht, poliitiline visioon, mis võimaldaks need probleemid lahendada, eriti selles osas, mis puudutab Euroopa patenti? aitäh, proua Quinn. kui ma enne sõna võtsin, siis ma mainisin patendiküsimust kui ühte suurt takistust, millest meil tuleb üle saada. me oleme kolmekümne aasta jooksul jõudnud kaugele, aga veel on vaja edasi minna. ja patendi küsimus ei kuulu ainult minule, vaid see on pigem kolleeg Barnier küsimus. ma luban Euroopa Parlamendile, et teen koostööd härra Barnier'ga, juhul kui meid mõlemaid määratakse ametisse, tagamaks selle, et astutaks need viimased vajalikud sammud. see on ääretult oluline teadlastele. patendi saamise kulu Euroopas on praegu kakskümmend korda kõrgem kui Ameerika Ühendriikides ja hullem veel hiljem, see on viiskümmend, kuuskümmend korda kallim, õigemini patendi pikendamine ja hoidmine viiskümmend, kuuskümmend korda kallim Euroopas kui Ameerika Ühendriikides me peame tagama selle toetuse ja kaitse, mida Euroopa teadlastel vaja on ja kindlasti mina omalt poolt koos härra Barnier'ga teen endast olenevalt kõik selleks, et astuda need vajalikud viimased sammud probleemide lahendamiseks antud valdkonnas. Micro, please. härra Kiirek, lisaküsimus ja lülitage sisse oma mikrofon. Äh, myślę, że äh, trzeba po prostu äh, ma saan aru, et tegemist on väga raske küsimusega, raske probleemiga, aga ma usun, et teil on ka vaja suurt julgust selleks, et veenda oma kolleege, et see probleem äh, tuleb lahendada, kuna tegemist on tõesti raske probleemiga. Experience... ma loodan, et minu varasem äh, kogemus Iiri poliitikuna veenab teist, et äh, aeg-ajalt ma olen ikka julge olnud ja nagu ma juba ütlesin, mina ei ole see naine, kes noogutab alati teistele takka, vaid mulle meeldib asju teha. loomulikult asjad tuleb läbi rääkida, aga ei saa jääda ainult rääkima, vaid tuleb ka tõesti asjad ära teha. nii et mina mitte ainult ei räägi patendi küsimuses, vaid kavatsen teha tihedat koostööd härra Barnier'ga, juhul kui me mõlemad valitakse ametisse, tagamaks selle, et see viimane äh, takistus Euroopas teadlaste hea töö tegemise teel lükataks kõrvale, et sellest oleks võimalik üle saada ja et meil lõpuks oleks olemas selline Euroopa patent, mida inimesed saavad endale lubada, mis ei sea Euroopa teadlasi halvemasse olukorda võrreldes näiteks Ameerika teadlastega. kolleeg Karvaio järgmiseks. suur tänu, härra esimees, lugupeetud proua volinikukandidaat Euroopa teadusruum, te ütlesite, et see on midagi väga tähtsat Euroopa jaoks. kuidas soovib Euroopa Komisjon Euroopa teadusruumi luua? kas äh, ühenduse programmide või liikmesriikide programmide kaudu, mis saaksid siis Euroopa dimensiooni, kas meil on piisavalt meetmeid selle tegemiseks. meil on küll teatud meetmed, mida te ka mainisite, aga siin tuleks mainida ka artiklit kuuskümmend üheksa. kuidas te kavatsete olemasolevate meetmete kasutamist või te soovite luua uusi meetmeid Euroopa teadusruumi loomiseks? ja kuidas suhtute Euroopa Teadusnõukogusse ja Euroopa Tehnoloogia Instituuti, kas neid tuleks ka kaasata Euroopa teadusruumi loomisse? proua Kvinn, palun. Euroopa Teadusnõukogu pakub tipptaset. selleks on neil vaja toetust ja mina neid kavatsen nende töös toetada. mis puudutab ähm, algatusi Euroopa teadusruumi väljakujundamisel, te mainisite siin juba mõningaid küsimusi, ma olen ka ise neid maininud. meil on initsiatiive juurde vaja, praegustest ei piisa, meil on vaja rohkem ins-, instrumente, meil on äh, sada kuuskümmend viis artikkel, meil on suurepärane bonusprojekt, mis tegeleb äh, teadusuuringutega Läänemere piirkonnas, mis on väga oluline. meil on HIV, AIDSi, tuberkuloosi, malaaria projekt ja äh, samuti artikkel sada kuuskümmend üheksa projekt, äh, need on avaliku sektori poole peal. erasektori poole peal on meil samuti vaja liikuda, kui nii võib öelda, samas suunas, meil on ühised tehnoloogiaalgatused, ma mainisin osasid nendest juba enne, need on väga olulised, need pakuvad tipptasemel teadusuuringuid nendes valdkondades, mis äh, on seotud probleemidega, mille ees me seisame kõik silmitsi nii siin Euroopas kui maailmas. meil on vaja pöörata tähelepanu turgudele, näiteks meil on vaja kaitseriideid, seda kas siis kaluritele, tuletõrjujatele või teistele, see on üks valdkond, millele tuleb tähelepanu pöörata mõõteriistad e, e-tervis, kõik need on instrumendid, mis on alguse saanud ühiste tehnoloogiliste algatuste kaudu teadusuuringute platvormilt. meil on ka vaja Euroopa Liidu eh, juhtidelt eh, tulnud Euroopa majanduse taastamise kava ellu rakendada, eh, siin, kus räägitakse avaliku erasektori partnerlusest, räägitakse ka hoonete energiasäästlikkusest, rohelistest autodest ja nii edasi. nii et kõige selle põhjal on meil on võimalik välja kujundada Euroopa teadusruum, kus me väldime topelttegevust, topelttööd. ja kui me seda suudame, kui me suudame selle kõik ellu viia, siis ma usun, et meil on selline teaduspoliitika, kus luuakse vajalikud töökohad ja ma arvan, et see ongi innovatsioonipoliitika, mida meil vaja on. proua Carvalho, veel ükskord. ma tahaksin veel kord toonitada Euroopa Teadusnõukogu rolli. kas Euroopa Komisjon soovib selle nõukogu muuta ümber Euroopa institutsioonis, kus oleks võimalik ka rahvusriikide vahendeid kaasata ja kas te soovite ja kuidas te soovite Euroopa Parlamendi rolli seal nõukogus tagada? me teame, et uued tehnoloogiad on väga tähtsad, eh, eriti kõrgkoolide jaoks. As I said already, raising excellence eh, in jah, tõepoolest, nagu ma rääkisin, meie eesmärgiks on ERC-s tipptaset Ähm, saavutada ja selle raames äh, meil on väga hea välja, meil välja öelda, et meil on kaks äh, teadlast, äh, kes on võitnud Nobeli auhinna ja neid võiks meil juurdegi tekkida. ja Euroopa Teadusuuringute Nõukogu raames on tehtud väga olulisi ähm, teadusprojekte ellu viidud ja nii nagu proua Kavalja ütles, tuleb anda endast parim selleks, et tagada, et see edu, mis on senini saavutatud äh, teadusnõukogu raames, äh, jätkuks, et see oleks jätkusuutlik. meil on võimalus tõesti parandada mm, nii-öelda mm, head haldamist ja ka parandada regulatiivseid äh, tingimusi, mille raames töötatakse. nii et küsimus on tipptasemes, tulemuste ellurakendamises selles, et tõepoolest kõik toetusteenused ja regulatiivsed võimalused oleksid olemas selleks, et teadlased saaksid äh, anda endast parima. mina kavatsen täielikult Euroopa Teadusnõukogu toetada nende tegevuses. suur tänu ja järgmiseks saab sõna kolleeg Vale Ann, palun. Thank you, chair uh,. Madam Gigen. suur tänu, härra esimees. proua Gigen, kui mina olen pärit Ida-Euroopast ja küsiksin küsimuse teaduse kohta seal piirkonnas. me teame, et teadlased uutes liikmesriikides äh, seisavad vastamisi endiselt suuremate tõketega, mis puudutab Euroopa rahade kasutamist, nagu näiteks seitsmenda raamprogrammi omad. mida kavatsete teie ette võtta, et ära kasutada kõik Euroopa ajud, parandamaks partnerlust ja koostööd ka Ida-Euroopa teadlaste vahel. et nad saaksid paremini ära kasutada Euroopa rahasid ja osaleda paremini Euroopa teadusruumis. suur tänu, proua Valean, selle küsimuse eest. minu jaoks kaasab Euroopa teadus, teadusruum kõiki kahtekümmet seitset liikmesriiki. ma olen küll teadlik nendest probleemidest, mille, millest te rääkisite. kõigepealt äh, infrastruktuur. selles valdkonnas saame me aidata läbi raamprogrammi, äh, kasutades öö, äh, osa sellest kaheksakümne kuuest miljardist eurost. ehitamaks siis üles infrastruktuuri, aga parandamaks ka suutlikkust sest äh, mõlemat on tarvis, eriti väiksemates liikmesriikides, olgu nad siis Ida- äh, või Kesk-Euroopas või kuskil mujal Euroopa Liidus. ühtse teadusruumi ülesehitamine on Euroopa poliitikate südames ja selleks peavad koostööd tegema kõik kakskümmend seitse liikmesriiki. kui vaadata näiteks äh, teadusinfrastruktuuri, siis on välja toodud nelikümmend neli suuremat projekti, kümme neist on juba paika pandud. ja üks nendest on suurepärane näide sellest, mida väiksemates riikides saab ette võtta, näiteks Ungari, Rumeenia ja Tšehhi Vabariik töötavad koos äh, laserteaduse valdkonnas. see on hea näide sellest, kuidas väiksemad riigid saavad koostööd teha omavahel, võib-olla ka suuremate riikidega veel sellel ajal, kui me alles ehitame üles infrastruktuuri. sest ma ei soovi siin vahet teha väiksemate või suuremate liikmesriikide vahel, me oleme kõik Euroopas. me peame kõik koostööd tegema Euroopa teadusruumis, et me ei kaotaks äh,, ei jätaks kasutamata võimalusi, nagu on juhtunud minevikus. meil on tarvis koostööd. suur tänu! Noh, kolleeg Vale on lisaküsimus. ma hindan väga seda, et te olete probleemist teadlikud ja ka seda, et te ei erista suuremaid ja väiksemaid liikmesriike teadusvaldkonnas, sest asi ei sõltu ju rahvaarvust. nagu te ütlesite, infrastruktuuri ja suutlikkuse öö, tase on erinevates riikides erinev aga te vähemalt mõistate probleemi ja loodetavasti võtate ka selles osas midagi ette. Gut, danke sehr, dann ist kolleegin von Nistelrooy dran. suur tänu ja järgmiseks äh, härra Nistelrooy. proua volinikukandidaat, te rääkisite oma selgest nägemusest äh, tõukefondide raamprogrammi äh, ja näiteks ÜPP äh, sünergia äh, osas. milline peaks olema teie lähenemine kas see peaks algama pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat? milline oleks teie nägemus? kas see puudutab ainult perioodi kuni kaks tuhat kolmteist või ka hilisemat perioodi? teiseks, VKE-d. Nad on maha jäänud ja see on vastuvõetamatu, sest nemad loovad uusi töökohti. mida kavatsete te konkreetselt ette võtta? pidades silmas võib-olla ka raamprogrammi vahearuannet ja teine küsimus. VKE-de puhul võib-olla peaks olema karmim, kas meil on tarvis mingisuguseid konkreetseid eesmärke või kvoote, sest muidu ei saa vist praegust olukorda muuta, võib-olla selgitaksite veidi oma plaane? väikeste ja keskmise, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted on meie majanduse eh, nurgakiviks, neid on kakskümmend viis miljonit ja nende loodud töökohad moodustavad kuuskümmend kuus protsenti kõikidest töökohtadest. Nad on väga olulised. ja meil on anda, tarvis anda oma parim, kaasamaks neid paremini raamprogrammi. aga kuidas? Te rääkisite viieteist protsendi eesmärgist, kahjuks pole seda saavutatud, saavutati ainult kolmteist koma neli protsenti. ja minu jaoks on oluline seda protsenti tõsta öö, äh, oluliselt kõrgemale, kui mind ametisse määratakse. me saame ette võtta nii mõndagi. me saame näiteks teadustöö prioritiseerimist muuta, pidades silmas ka VKE-de vajadusi. ja võib-olla tulevikuhangete puhul peaks keskenduma just sellistele valdkondadele, mis huvitavad eriti VKE-sid. me peame alustama ulatusliku konsultatsiooniprotsessiga, sest me peame ju teada saama, mida erinevad meid huvitavad sidusrühmad vajavad, mis on nende jaoks olulised, kus on nende jaoks probleemid ja kuidas me saame aidata. ja me peame neid ka toetama äh, raamprogrammi suutlikkuse elementi silmas pidades nagu te teate, koos VKE-dega rahastame me koos vastavalt artiklile sada kuuskümmend üheksa Eurostarsi. see, siin on kaasatud väga kõrgetasemelised VKE-d. samuti peame me ära kasutama me Euroopa Investeerimispanga riski hajutamise äh, instrumenti. sinna on kaasatud ju tõesti väga kõrgetasemelised kõrgetasemelised VKE-d, aga võib-olla tuleks kaasata Euroopa Investeerimispank ka ulatuslikumalt. seda ma toetaksin, ma sooviksin, et pandaks tööle rakkerühm, kui mind ametisse määrata, mis uuriks siis võimalusi laiendada koostööd Euroopa Investeerimispangaga. seeläbi saaks võib-olla veel rohkem kaasata VKE-sid. suur tänu, härra Van Nistelrooy! suur tänu, ma tuleksin tagasi oma küsimuse esimese osa juurde, võib-olla räägiksite midagi, paar sõna fondide sünergia kohta. raam äh,, regionaalfondid, äh, tõukefondid, sealt tuleb kaheksakümmend üheksa äh, miljardit ja kui nad koos töötaksid, siis saaksid nad muuta Euroopa tugevamaks. kas te saate meile kinnitada, et tõesti neid erinevaid fonde kasutatakse üheskoos ka pikemas perspektiivis? Well, I think we can't um, deliver. ma arvan, et me ei saa oma poliitilisi eesmärke Euroopa jaoks täita, kui sellist sünergiat ei teki. see ei ole midagi uut selle, see, selle kallal juba töötatakse. aga see töö peab jätkuma. see ei tähenda, et me jõuame kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani ja ütleme nii, valmis. see, see on üks valdkond, kus mina ja teised volinikud saaksid koos töötada. kui nüüd vaadata oma kodumaad ja seda, kuidas me oleme kasutanud tõukefonde minevikus Äh, tõstmaks väga vaene majandus teadmistepõhise majanduse äh, tasemele, kus on võimalik nii mõndagi saavutada ja rikkust luua, siis seda tehti läbi hea tõukefondide rahade kasutamise. seda tuleb teha ka tulevikus ning mina kindlasti kinnitan teile, et ma selliste sünergia jätkumist toetan. suur tänu! suur tänu ja järgmiseks saab sõna kolleeg Märkis uh,. I am very happy to hear your commitment. mul on väga hea meel kuulda, et te kavatsete tähelepanu pöörata just VKE-dele, kes senini ei ole väga palju olnud hõlmatud raamprogrammiga. aga kuna selle teemast oleme juba palju rääkinud, siis räägiksin ühest teisest teemast. proua Quinn, väga palju me oleme rääkinud täna teadusest, aga mitte nii palju innovatsioonist. minu jaoks innovatsioon on midagi muud kui teadus ja see, mis minule muret teeb, on nimelt see, et teadus kommertsialiseerub tooteks, innovatsiooniks. innovatsioon on minu jaoks see, et toode jõuaks turule. me oleme väga head ähm, teaduses, teadusuuringutes, aga meil väga hästi ei õnnestu teadusuuringute tulemusi toodeteks muuta. Innovations related to the market. Frau Kagan-Quinn. Of course innovation is related to the market and we're loomulikult on innovatsioon turuga seotud ja, ja sellepärast ma räägingi, teadus peab jõudma jaekaubandusse meil on vaja teha tööd selles suunas, et suurepärased teadusuuringute tulemused jõuaksid turule, et me saaksime aidata ettevõtteid, neil oleks juurdepääs teadusuuringute tulemustele, toime tulemaks suurte väljakutsetega nagu kliimamuutused, energia küsimus, tervis, ravimid, vananev elanikkond, meil on vaja teadusuuringuid nendes valdkondades ja meil on vaja ka seda, et teadusuuringute tulemused ähm, muudetaks toodeteks, mida ühiskonnal on vaja selleks, et toime tulla oma suurte väljakutsetega. ja sellel teel, et me, ja selle teel me ehitame ka parema ühiskonna tulevikuks. innovatsioon ei ole mitte ainult ühe voliniku vastutada, see ei ole ühe liikmesriigi vastutada, vaid tegemist on valdkondadevahelise kõikehõlmava küsimusega alates energiast kuni keskkonna, tööstuse, ettevõtluseni. kõik need valdkonnad peavad olema kaasatud, peavad tegema koostööd, kasutades neid suurepäraseid teadusuuringute tulemusi, mis on olemas, et suurepäraseid tooteid välja kujundada. meie peame tähelepanu pöörama patendiküsimustele, intellektuaalomandi õiguse küsimustele, kõikidele nende takistustele, mis meil tuleb kõrvaldada selleks, et teadusuuringute tulemusi oleks võimalik kasutada, saavutamaks innovatsiooni ja uusi töökohti. Uh, uh, Margit veel. jah, aga teie olete ju see volinik, kes vastutab teaduse innovatsiooni eest ja äh, ja, ja sellepärast ma väljendasingi muret, nimelt innovatsioon peab olema horisontaalne küsimus komisjonis. Õnneks härra Boros on öelnud, et innovatsioon on üheks tema põhieesmärgiks väga äh, silmapaistval silmapaistval kohal oleva prioriteediga tema jaoks tegemist innovatsiooni äh, puhul, aga teie, milline on äh, teie ähm, kavatsus, kas te teete seda, mida härra Borosso teile ütleb või on teil mingeid ähm, omi ettepanekuid? ma, ma olen täiesti kindel, et härra Borosso isegi tahaks teada, mida ma vastan sellele küsimusele. ma võin teile öelda seda, et kui te mu heaks kiidate, siis ma kavatsen olla nii-öelda väga tugev volinik Barroso komisjonis. samas innovatsioon tõepoolest on valdkondadevaheline küsimus, ma juba mainisin neid erinevaid valdkondi ja voliniku e, portfelle, keda see puudutab. mina kavatsen nii-öelda juhtida seda teemat, et me üheskoos töötaksime komisjoni ja Euroopa kui terviku jaoks välja korraliku innovatsioonipoliitika ühes, eraldi me seda saavutada ei suuda vaid me saame seda teha vaid üheskoos, näiteks koos eh, Neeli Kruusiga digitaalse eh, agenda küsimuses, härra Tajaniga, energeetikavolinikuga üheskoos. innovatsioon on selline valdkond, mis puudutab kõiki neid valdkondi, aga minu ülesandeks on tuua kokku need volinikud, juhtida antud valdkonnas volinike tööd Eh, ilmtingimata mulle ei meeldi selliste komisjonide loomise mõte, kus eh, lihtsalt räägitakse ja räägitakse, mina tahan, et eh, rääkimisele järgneksid ka teod, konkreetsed tulemused, meil on vaja muidugi visiooni aastaks kaks tuhat kakskümmend ja, ja selle visiooni käigus meil on vaja kindlaks määrata see, kuidas innovatsioon saab visiooni ellurakendamisele kaasa aidata, nii et mina kavatsen olla mitte vaikne hall hiireke, vaid midagi ka ette võtta. järgmiseks kolleeg Rivasi, palun. suur tänu, härra esimees. mul on väga hea meel kuulda, et teie peate ennast poliitikuks. ma loodan, et te asute siis ka tegudele ja viite kõik oma sõnad äh, ellu. RAM-programmi eelarvejuhiste puhul on minul aga teatud probleeme. esiteks nukleaarprogramm. vastupidiselt sellele, mis on öeldud, on ette nähtud terve rida summasid, mis on nukleaarprogrammide jaoks ette nähtud. see võtab kakskümmend protsenti energia eelarvest enda alla. teiseks tuumatehnoloogia ja nanotehnoloogia ja nanoosakesed. me teame, et ka toiduainetes on nanoosakesed. ning äh, nanoosakeste riskide hindamiseks on väga vähe vahendeid ette nähtud. kas te olete nõus tuumaprogrammidele ette nähtud raha vähendama selleks, et sellest osa anda nanotehnoloogia uurimiseks? I don't want to reduce a very short see on nüüd kiire vastus. mina ei taha vähendada mitte ühegi valdkonna äh, eelarvet, milles ma vastutan, aga loomulikult äh, eks me näe siis, kui eelarve läbirääkimised kätte jõuavad. minu jaoks tuumaenergia on väga tähtis valdkond. see jääb äh, tehnoloogiaks, mida paljud liikmesriigid eelistavad, see on süsiniku heitmete vaba tehnoloogia, siin on vaja loomulikult teha teadusuuringuid äh, nende liikmesriikide jaoks, kes tahavad seda kasutada. aga komisjon ei saa öelda liikmesriikidele, milline on nendele kõige sobilikum energiakogu. see on liikmesriikide pädevuses ja seda on selgelt ka Lissaboni lepingus välja öeldud, nii et ärge kartke, ma ei sekku nendesse küsimustesse. kui vaadata nüüd Euratomit, tuumaenergia uuringuid, siis nende eelarve on kaks koma seitse miljardit ja need valdkonnad, millega nemad tegelevad, on ka jäätmekäitlus ja ohutus. see töö jätkub. nanotehnoloogia valdkond, see on see valdkond, mille kohta ma pidin juurde õppima, kuna nano, nanotehnoloogiat ma varem palju ei teadnud. selle potentsiaalsed rakendamisvõimalused on väga tähtsad, see on oluline äh, arstiteaduses, kas või näiteks äh, vähiravis, mis mõjutab meid kõiki, energias, äh, tõhusad päikesepatareid, puhtad keemilised protsessid ja nii edasi. see on võtmetähtsusega tehnoloogia, mis on eluliselt tähtis paljudes Euroopa tööstusvaldkondades mis äh, loob juurde ka töökohti, see on oluline VKE-dele, alustavatele ettevõtetele, nii et tulles tagasi teie algse küsimuse juurde, äh, küsimus ei ole mitte selles, et me peaksime vähendama ühe valdkonna eelarvet selleks, et suurendada teise valdkonna eelarvet, me peame eelarvet käsitlema terviklikult ja ma loodan, et ma suudan jätta alles olemasoleva eelarve mahu ja siin on mul loomulikult vaja teie toetust, kõikide toetust selleks, et alles jätta see, mis meil olemas on ja võib-olla isegi seda suurendada pisut. kolleeg Rivasi, palun. jaa. kui kodanikud ei usalda teadust kas te siis olete valmis selleks, et äh, tsiviilühiskond finantseerib teadustööd, nii nagu seda on teinud teie eelkäijad? mõtlen siin äh, teadustööde finantseerimist, äh, mida on ette pannud kodanikuühiskond toetus, mida andis minu eelkäija härra Potočnik äh, ja te-, ja tema tegevuse pärand äh, äh, on selline, et ma kinnitan teile, see jätkub, seda arendatakse edasi, kui see vajalik peaks osutuma. ja ta tegi nii mõndagi ära teadusvaldkonnas ja tema tegevust kavatsen ma ilmselgelt jätkata. suur tänu, ja järgmisena kolleeg Tošnovski. <laughs> ta istub siin teie selja taga kohe paremal, ta on üks asepresidente. Um, suur tänu, härra esimees, proua Keegan Kvinn, väga palju on räägitud siin teadustöö ja innovatsiooni tähtsusest. aga me kõik teame seda. me teame, kui tähtis see on aga ma tahaksin ühest teisest teemast rääkida. nimelt äh, innovatsioonitsüklid see on konkurentsivõime jaoks Euroopas väga tähtis. meil on väga suur lõhe Ameerika, Aasia ja Euroopa vahel. Te ütlesite, et teie olete poliitik ja mulle see meeldib. aga ma tahaksin teada, millised on teie ideed selleks, et bürokraatilisi tõkkeid vähendada just innovatsioonitsüklites. ma tahaksin teada teilt konkreetseid ettepanekuid. suur tänu, palun! Because uh, research and uh, innovation and kuna teadus, innovatsioon ja arendustegevus on president Barroso poolt seatud nüüd Euroopa poliitika südamesse, see peaks olema võtmeelemendiks, mis aitab Euroopal välja tulla majanduskriisist. see on poliitika, mis äh, on mootoriks tööstusele, äh, majanduse taastamisele, töökohtade arvu suurenemisele. seetõttu on väga oluline, et ja ma tulen siin jälle selle lihtsustamise juurde tagasi, on vaja väga palju ja väga kiiresti ära teha, et pandaks paika innovatsioonipoliitika, mida ka tööstus näeb, mis on, mida nad äh, näevad, et see on äh, tõsiseltvõetav, et teadustöö saavutused äh, muundu-, muunduksid ümber ka töökohtadeks, äh, olgu see siis läbi ühistehnoloogia algatuste, läbi VKE-de kaasamise, äh, läbi koos, kaasprogrammeerimise igatahes meil on tarvis paika panna elemendid ja instrumendid, mis aitavad kaasa innovatsioonile terves Euroopa Liidus. komisjonil on siin väga tõsine kohus väga kiiresti äh, üle vaadata kõik innovatsiooni valdkonnad ja paika panna poliitika, mis hõlmab kõiki komisjoni töö valdkondi, et me saaksime tegutseda koordineeritult ja koos. suur tänu ja sõna lisaküsimuseks. suur tänu selle vastuse eest aga ma tahaksin teilt veel teada saada, kuidas näete teie suurte teadusprogrammide rolli innovatsiooni saavutamisel, näiteks Galileo rolli? aitäh ja palun. Galileo, as you know, is not my responsibility. Galileo ei ole minu vastutusalas. aga äh, arutelud olid pikad äh,, viidi läbi mitmeid auditeid äh, ja tegutseti Galileo asjus tõhusalt. ja lõppkokkuvõttes härra Tajani, kes vastutab tolle valdkonna eest, äh, töötab kindlasti ka selle kõiki volinikke koondava komisjoni sees, millest ma teile rääkisin. et me saaksime ära kasutada seda Galileo poolt pakutavat innovatsiooni, milleks on kulunud nii kaua, mis on nii palju maksma läinud, ähm, mis on nii palju muresid siin ja eelarve kontrolli komisjonis tekitanud, et me saaksime ära kasutada kõiki Galileo poolt pakutavaid instrumente. mis on väga äh, võimsad ja äh, hästi tuntud ja seeläbi saame me välja töötada parema innovatsioonipoliitika, mis äh, vastab äh, tööstuse soovidele ja vajadustele ja mis näitab tööstusele, et uus Euroopa Komisjon võtab tööstuse kaasamist tõsiselt, võtab tõsiselt parema ettevõtluskliima loomist ja seda, et me pea-, tuleb öelda maailmale, et äh, Euroopa on avatud ettevõtlusele, kuigi majanduses on rasked ajad suur tänu nende vastade eest ja nüüd kolleegid Kultuurikomisjonist. kõigepealt saab sõna kolleeg Boris. E, Szanowna Pani, chciałem także podziękować za wcześniejsze wypowiedzi. E, przed nami... E, suur tänu. Kõigepealt suur tänu kõiki teie vastuste eest. Meil on tegemist maailmatasemel väljakutsega me soovime muutuda kõige konkurentsivõimelisemaks majanduseks. mina aga keskenduksin haridussektorile. meil on tarvis innovatsioon öö, äh, tuua sisse ka haridusse. ja siit ka minu küsimus. mil määral kavatsete te toetada haridust näiteks mis puudutab äh, horisontaalseid tegevusi internetile juurdepääsu äh, parandamisel e, e-õppe parandamisel, paremate tavade ja kogemuste vahetamisel. kuidas toetada haridusvaldkonda teaduses kõik need elemendid kokku annaks tegelikult ju hea Euroopa haridussüsteemi. kuidas te kavatsete seda saavutada? Yes, indeed. Yes, indeed. Thank you, Mr. Borge, for your question. Um, as you know, the area of education suur tänu selle küsimuse eest ja haridusvaldkond kuulub proua Vassiljuu pädevusse. me oleme mitteametlikult juba rääkinud temaga sellest, kuidas teadusvolinik saaks tema tööle kaasa aidata. sest äh, enne uue komisjoni tööle asumist äh, langes äh, Marie Curie ja kõik sellised asjad teadusvoliniku pädevusse. minu arvates on oluline teadus panna hariduse keskmesse juba aastakümneid on äh, lapsi õhutatud äh, äh, minema majandusse, finantssektorisse, aga need sektorid on nüüd surve all. mida me siis ütleme noortele inimestele? kui nad soovivad saada tööd, kui nad soovivad teadust teha, kui nad soovivad Euroopas liikuda, siis millises valdkonnas nad peaksid tegutsema? mina soovitaksin neile teadust proua Silju ja mina, kui meid ametisse kinnitatakse, peame me tagama, et et meie mõlema tegevus aitab kaasa ka laste äh, kaasamisele äh, teadusesse juba algkoolist alates ja kui nad äh, lõpuks tööle hakkavad, saaksi-, äh, tuleb tagada, et nad saaksid liikuda üle terve Euroopa, et ei oleks mingisuguseid tõkkeid, et nende liikuvus oleks tagatud, et nad oleks kaitstud pensionite, sotsiaalkindlustuse, elutingimuste ja nii edasi valdkonnas äh, igal pool võrdselt. et rohkem noori inimesi tuleks teadusesse, teadus peab muutuma seksikaks, kui tohib nii öelda. meil peaks olema näiteks öö, öö, tähtteadlased kes tuleks asjale kasuks. kolleeg, kas te soovite esitada lisaküsimust? Pytanie uzupełniające dotyczy e, perspektywy, kolejnej perspektywy finansowej, na której... Minu järgmine küsimus puudutab järgmisi finantsperspektiive. töö nende kallal algab järgmisel aastal. kas te toetate ka ühtekuuluvuspoliitikat, kuhu alla kuulub ka suur hulk teadusele eraldatavaid rahasid. mida teie arvate ühtekuuluvuspoliitikast, eriti eh, teadus- ja arendustegevuse valdkonnas? proua Kean Kunn. järgmise finantsperspektiivi arutelu saab olema väga öö, eh, öö, eh, tugev, huvitav, intensiivne ja loomulikult on tarvis kaasata ka teie komisjoni ja eelarvekontrolli komisjoni, tuleb vaadata äh, millistesse valdkondadesse siis milliseid eraldisi teha. ühtekuuluvuspoliitika on väga oluline. me ei saa kedagi maha jätta. meie ülesanne on kõiki kokku tuua ja kõiki aidata edasi minna. ja see, siin mängib ühtekuuluvus väga olulist rolli. ja ühtekuuluvus ja teadus peab olema kaasatud igasugusesse ühtekuuluvuspoliitikasse. ja ma kinnitan teile, et kui mind ametisse määratakse, töötan ma oma ühtekuuluvuspoliitika kolleegiga koos, tagamaks, et me saame üheskoos tõesti edasi liikuda. mis juhtub finantsperspektiividega, eelarve aruteludega, siis see on hoopis teine küsimus, seda ma praegu kommenteerida ei saa, suur tänu. suur tänu ja järgmiseks saab proua Kütšet äh, kultuurikomisjonist sõna, ma loodan, et ma hääldasin ta perekonnanime õigesti. jah, suur tänu. mina olen väga rahul, sest te ütlesite, et te olete proua Vassiljuga juba rääkinud. tema on siis tulevane haridusega tegelev volinik, sest haridus ja väljaõpe on väga tähtsad ning teadus on elustandardi ja majanduskasvu üks tähtsamaid äh, tegureid. meil on vaja Euroopa standardil strateegiaid selleks, et kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia oleks edukas. meil on konk-, meil oleks vaja konkreetseid näiteid, kuidas me näiteks saaksime äh, töövõtjaid koolitada, välja õpetada, kas teil on teatud äh, meetmeid välja töötatud, kuidas te reageerite uutele võimalustele, uutele tehnoloogiatele? suur tänu ja palun sõna vastuseks. ma usun, õigemini kõigepealt ma nõustun selle märkusega, mille te tegite, et teadus on majanduskasvu käimalükkavaks jõuks ning Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias teadus mängib väga olulist rolli. samas mm, koolituse ja hariduse küsimuste eest hakkab vastutama kolleeg Vassiljev, aga eh, teadusuuringute mm, amet eh, kuulub samas minu pädevusse, kes hakkab tegelema ka vastavate programmidega eh, hariduse volinik tegeleb Euroopa eh, Tehnoloogia Instituudi küsimustega ehk selliste instrumentidega, mida on vaja kasutada koordineeritult selleks, et selliseid tulemusi saavi-, saavutada, millest siin räägitud on. teaduspoliitikat, eh, mis on suunatud ülikoolidele, on Euroopa teadusruumi üheks äh, koostisosaks, mis kuuluvad minu pädevusse. ja seetõttu meil ongi juba nüüd toimunud mitteametlikud arutelud, et äh, me tõesti täiendaksime üheskoos äh, neid poliitikaid hariduse valdkonna ja teadusvaldkonna vahel, need valdkonnad, mis nüüd kaheks jagati, et tõepoolest koostöö jätkuks ja seda on võimalik saavutada ainult juhul, kui meil on omavahel head sidemed ja suhted. meil on seitseteist miljonit üliõpilast, keda tuleb kõiki kaasata, mobiliseerida, mitte kõiki neid, mitte kõik nendest ei tegele teadusuuringutega, mitte piisavalt äh, arv nendest ei tegele senini teadusega. me peame jätkama tööd selles suunas, et kaasata rohkem üliõpilasi ainult kolmkümmend kolm Euroopa ülikooli on äh, nii-öelda kuuluva tippu, aga nüüd katkestati. lisaküsimuseks aeg uh,. Como usted dicho, podríamos decir que jah, nagu te ise juba ütlesite, me näeme selles valdkonnas väga palju erinevaid osapooli ja ma tahaksin teie käest teada saada, kuidas te kavatsete kõik need erinevad osapooled ühe laua taha kokku tuua, selleks et meie tegevus, tegevust krooniks edu? ja et töövõtjaid koolitataks välja, et tudengid saaksid äh, võimalikult hea hariduse ja oleksid valmis uusi tehnoloogiaid ka kasutama. kõigepealt me peame nad kaasama vastavatesse hariduse valdkondades mitte eh, piisavalt palju nendest ei tegele vajalike valdkondadega, me peame neile näitama ja tõestama, et see on valdkond, kus oma hariduse baasil nad saavad anda oma olulise panuse ühiskonda, saavad töökoha, kus neil on võimalik ära kasutada oma koolituse tulemused, liikudes tööle ükskõik millisesse kahekümne seitsmesse liikmesriiki. Need on kõik need teemad, millest ma juba siin varem olen rääkinud tuleb tagada pensioniõigused, töö- ja elutingimused ja nii edasi, aga nagu ma ütlesin, peame tegema seda tihedas koostöös omavahel. ma, ma tunnen, ma ei tunne proua Vassiljut pikalt, aga mulle tundub, et tegemist on inimesega, kellega on võimalik head koostööd teha nii et komisjonis tervikuna tuleb teha meil koostööd, me ei saa lubada enam seda, et me töötame isoleeritult erinevates lahtrites äh, me peame kollegiaalselt äh, töötama üheskoos, tegema koostööd selleks, et äh, luua selline Euroopa poliitika, mis on vajalik äh, Euroopale majanduskriisi tingimustes. kui me seda suudame, siis Euroopal läheb hästi. mina omalt poolt annan, tagan, et ma annan endast parima selleks. suur tänu ja nüüd saab jällegi Kultuurikomisjonist sõna härra Papa-Nikolau aitäh, eesistuja. austatud volinikukandidaat. võttes arvesse seda, mida on juba siin täna räägitud, meil on palju noori teadlasi ja me tahame seda, et nad saaksid oma karjääri jätkata, töötada parimates tingimustes seega me tahame loomulikult ka lõpetada ajude väljavoolu Euroopas mis on tõsine probleem Euroopas, mida ei saa unustada. ja äh, kui me tahame häid teadlasi väljaspoolt Euroopa Liitu, meelitada Euroopa Liitu, siis on meil loomulikult äh, vaja muuta Euroopa väga atraktiivseks kohaks. mida kavatsete teie antud valdkonnas teha? Euroopa teadus ei edene nii hästi, kui võiks kolm protsenti SKP-st oli eh, eesmärk, mis seati, et läheks teadusele Lissaboni eh, raames me oleme saavutanud vaid ühe koma üheksa protsendi. kuidas te kavatsete saavutada selle, et, et liikmesriigid ei vähendaks eh, rahalisi eraldisi, vaid pigem suurendaksid selleks, et noored ja andekad inimesed, teadlased tuleksid Euroopasse? kui me tahame saavutada selle, et noored teadlased äh, jääksid Euroopasse, ma tean väga hästi, mis on ajude äravool ja kui tõsine see on, siis me peame looma sellised töötingimused, mis oleksid nende jaoks köitvad, et nad siia jääksid. ja nende töötingimuste seas on need samad küsimused, mida ma juba siin mainisin, nagu pensioniõigused, töötingimused ja nii edasi, aga nendeks võivad olla ka tõkete eemaldamine intellektuaalomandi küsimuses, patendi valdkonnas, nendes valdkondades, mis äh, muudavad äh, teadlaste töö tulemuse ülekandmise raskemaks. mis puudutab kolme protsendi eesmärki, siis see kolm protsenti on tõesti väga murettekitav küsimus, on väga kahju, et me ei ole seda kolme protsenti saavutanud. hiljuti me äh, kuulsime, et, et äh, president Obama jaoks, äh, president Obama on samasuguse eesmärgi seadnud ja me tõesti va peame vaatama, kuhu liigub meie Euroopa teadus, kui me jääme vaid ühe koma kaheksakümne viie protsendi juurde ja me peame vaatama, mis on asjade põhjuseks, kuidas oleks võimalik neid eraldisi suurendada ja, ja kui vaadata, et asi on jagatud kaheks era- ja avaliku sektori komponendiks, siis on väga selge, et me peame e, astuma samme ka selleks, et suurendada erasektori panust, selleks on meil võimalik, e, seda on võimalik saavutada lihtsustamise teel, tõkete eemaldamise teel, kõikide nende e, meetmetega, millega on võimalik kaasata näiteks rohkem VKE-sid või rahvusvahelisi firmasid, me peame kõik need et praegu eksisteerivad tõkked kõrvaldavad, mis on takistuseks. nii et see on meie suur prioriteet, see on minu jaoks suur prioriteet, see kolme protsendi saavutamine, sellest on räägitud ka juba ajakirjandusest, on öeldud, et me peaksime seda vähendama, sellega me saadame välja vale signaali, vastupidi, me peame stimuleerima suuremaid eraldisi, loomulikult majanduskriisi raames on see mõnikord raske, ma tean seda, suur tänu. mulle tundub, et alguses oli väga lihtne kõne eest kinni pidada, nüüd enam mitte, nii et katsuge seda teha. ja nüüd järgmises kolleeg Jordan Sisseli. Gagan eh, Kvin, vračam se k inovacijam, ki so v središču trajnostnega razvoja tako obstoječi suur tänu, tulles tagasi innovatsiooni küsimuse juurde, mis on väga olulisel kohal nii olemas, olemas Lissaboni strateegias kui ka uues eh, Euroopa strateegias kahe tuhande kahekümne, kaks tuhat kakskümmend, siis täna me oleme väga palju rääkinud tehni-, tehnoloogilisest innovatsioonist, samas väga palju innovatsiooni tehakse ka nii-öelda mm, sotsiaalses mõttes, organisatsioonilises mõttes, milline on teie seisukoht äh, laiemalt innovatsiooni küsimuses? ja mida te kavatsete teha selleks, et äh, välja töötatud ideesid äh, tõesti äh, väärtustataks ja kaitstaks, kui me tahame parandada innovatsiooni, siis me peame suurendama ühelt poolt loomulikult eh, rahalist toetust, aga teisalt ka inimressurssi, inimkapitali toetust. nii et eh, need meetmed tasuksid ennast ära, senini ei ole Euroopa Liit eh, teinud piisavalt. kuidas te tagate selle, et teiste valdkondade tegevus ei ohustaks antud küsimusi? suur tänu sõna vastuseks. Policy. innovatsioonipoliitika põhimõtteliselt tagab selle, et uued ideed, leiutised jõuaksid turule uute toodete kujul, uute teenuste kujul, mida Euroopa Liidul on vaja. ning need tooted ja teenused parandavad inimeste elukvaliteeti. nii et meil on vaja selliseid innovatiivseid eh, tooteid, eh, kas seda siis meditsiinivaldkonnas või ükskõik millises valdkonnas, neid on meil vaja ja me peame tagama selle, et eh, teadusuuringute tulemused jõuaksid turule. see on nii-öelda õige innovatsioon. poliitikud, teadlased, kõigil meil peab olema ühine eesmärk ja selleks ühiseks eesmärgiks peab olema ähm, küsimus, kuidas me defineerime innovatsiooni. poliitikutel on võib-olla üks seisukoht, töötusel võib-olla teine, samas kõik on ühel meelel selles ühes küsimuses tuleb investeerida äh, keskkonnatehnoloogiatesse, ökoinnovatsiooni, need on need valdkonnad, mis äh, seavad suuri väljakutseid Euroopa Liidu ja maailma ette, aga meil on vaja siin teadusuuringuid tagamaks selle, et ka VKE-d ning suuremad ettevõtted tegeleksid antud valdkonnaga. ideesid väärtustatakse, me peame tagama selle, et oleks tagatud ka piisav rahaline toetus ning toetus inimeste näol selleks, et tõestada, et ideesid väärtustatakse ja et teadlased, kes antud valdkonnas töötavad, saavad sama tasu, kui nad saaksid ükskõik millises muus valdkonnas. suur tänu ja Jordan Sisseli lisaküsimus, palun. okei okay. um,, nadaljevala bi z um, innovation aktom, ki ga pripravlja minu jätkuküsimus on seotud innovatsiooni aktiga, mille eh, eh, ettevõtluse peadirektoraat eh, on välja töötanud, mis avaldatakse enne selle aasta kevadet. kas te usute, et seda tähtaega on võimalik ettepoole tuua, et kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia jaoks see nii kiiresti kui võimalik kätte saada? And jah, strateegia e, väljatöötamine on nii-öelda e, käimas e, kriisi ajal ja me peame siin olema väga tähelepanelikud. innovatsiooniakt, nagu te väga õigesti ütlesite, on järgmise komisjoni tööprogrammis väga olulisel kohal. samas seda tööprogrammi ei ole ju veel vastu võetud ja seega on liiga vara veel rääkida selle algatuse ajakavast ma ei kahtlegi, et see eh, algatus, selle algatusega välja tullakse, aga küsimus on muidugi, kuna. see on väga oluline selleks, et kuulata ära kõik sidusrühmad, vastata nende vajadustele. Eh, meil on avalikud konsultatsioonid eh, innovatsioonipoliitika teadise osas juba läbi viidud ja nüüd on aeg tegeleda innovatsiooni aktiga, aga kuna meil ei ole veel komisjoni tööprogrammi, siis ma täpselt aega teile öelda ei saa suur tänu ja järgmiseks saab sõna kolleeg Correia de Campos, palun. suur tänu, härra esimees. proua Keegan Quinn, president Barroso lubas meile, et meil tuleb teaduse revolutsioon, tagamaks teadmistepõhist ühiskonda, kuid samal ajal bürokraatlikud tõkked on väga suured. teadlased äh, on pettunud, äh, samamoodi ka tööstusettevõtted ja see kõik näitab, et huvi, äh, huvigruppides on vähenemas. kuidas te arvate, oleks meil võimalik seda olukorda lahendada? oli ka minevikus meetmeid, kuid need ei olnud piisavad selleks, et kahe tuhande kahekümnenda aasta visiooni ellu viia. kas teil on nüüd poliitilised ja ka finantsvõimalused olukorra parandamiseks, kuidas te soovite rahvusriike veenda selles, et neil tuleb kolm protsenti SKP-st teadustööle eraldada, nii nagu Lissaboni strateegias ette nähtud? sõna vastuseks. suur tänu minu arvates minul kui alles voliniku kandidaadil on natukene vara öö, äh, öelda, kui palju raha meil täpselt vaja on, kui palju me saame raha ja nii edasi. aga tegemist on keskse ja kriitilise tähtsusega osaga kahe, kahe tuhande kahekümnendast strateegiast, äh, seda ütles ka härra Barroso. ja minu kohustus on see poliitika ellu viia komisjonis seda, nagu ma ütlesin, võib, saab teha läbi koostöö, tegevuse koordineerimise, ja struktuuride lihtsustamise, lihtsustamine tuleb eelkõige läbi viia. me oleme terve rea asju juba saanud ära teha, aga veel rohkem on tegemata. see, kuidas ja äh, mida täpselt tehakse, Äh, tuleneb koostööst teie komisjoniga, samuti seitsmendas raamprogrammi vahearuandest. Äh, äh, aruande, aruannet koostav komisjon alles määrati tööle, nad alustavad tööd järgmisel kuul, aga ma kavatsen selle vahearuande ettepanekud täpselt läbi uurida. meil on tarvis tegevusplaani vaadata üle, kus on probleemid, tak-, äh, takistused, saavutamaks innovatsioonipoliitika, kuhu, kuhu on kaasatud kõik vajalikud volinikud, olgu siis äh, tööstuse, digitaal, ettevõtlus, innovatsioon kõik need erinevad valdkonnad peavad koostööd tegema äh, ja lõppkokkuvõttes selle poliitika ka ellu viima suur tänu, hea sõna lisaküsimuseks. lugupeetud äh, proua volinikukandidaat, äh, kirjalikele küsimustele vastates ütlesite te, et see ühine teaduskeskus on koht, kus hakatakse kasutama ka uusi tehnoloogiaid, mis kasutavad võimalikult, mis mille puhul CO2 heitmed on võimalikult väikesed. kas te usute, et sellel uuel teaduskeskusel on ka paremad eelised nende uute tehnoloogiate kasutamiseks? ma arvan, et ühisteadusnõukogu äh, on väga oluline institutsioon. see võimaldab äh, sa läbi viia sõltumatut teadust, mida vajab tööstus ja liikmesriigid. eelkõige seetõttu, et see teadustöö on sõltumatu. ühisteadusnõukogu ju ei kuulu ei haridus ega tööstus ega mõnda muu, mõne muu öö, sidusrühma öö, mõju alla ta annab väga sõltumatut nõu, mida kasutab ära nii tööstus, liikmesriigid kui ka komisjon ise. viiakse läbi väga kasulikku teadustööd, mida saab kasutada erinevates poliitikavaldkondades. see töö jätkub ja ma kinnitan teile, et ma kavatsen seda sõltumatust äh, ka tulevikus toetada. suur tänu ja järgmiseks saab sõna kolleeg Kelly. Eh, Kõlmagus a dús bhra bhharm cogáras a gháileat as ceacha bhfuil buntaach go a héalpóla. kõigepealt sooviksin ma teid õnnitleda selle nime, mida te olete oma poliitilises elus saavutanud, kui te öö, eh, oma töö alust, algusest tänaseni. Te ütlesite ja ma tsiteerin. Euroopa Liit saab öö, eh, saavutada tipptaseme innovatsiooni, teaduse ja arendustegevuse valdkonnas ma, mulle meeldib see, et te ütlesite, et ta võib saavutada tipptaseme, sest eelmise aasta aruanne üt-, ütleb, et Euroopa Liidus keskmiselt kulutatakse üks koma seitsekümmend seitse protsenti SKT-st ainult teadustööle USA-s, USA-s kaks koma kaheksa protsenti, Jaapanis kolm koma neli protsenti riikide vahel on erinevused veel suuremad, suuremad. Rootsi eraldab kolm koma kuus protsenti, meie meeldiv kodumaa Iirimaa kulutab ainult üks koma kolm protsenti ja mõningad riigid alla ühe protsendi teadustööle. Need lõhed peavad kaduma, kui me soovime luua neid töökohti, millest te rääkisite, eriti pidades silmas neid uhkeid äh, termineid äh, tark ja teadmistepõhine majandus niisiis, kuidas me saame ületada need lõhed omaenda vahel ja lõhed USA ja Jaapaniga? minu arvates kõigepealt tuleb tunnistada seda, et USA on Euroopa kõige tähtsam partner teadus- ja arendustegevuses igas valdkonnas, pidades silmas vastastikuseid eh, teadusinvesteeringuid, pidades silmas teadlaste liikumist koostöötaset ja ka publikatsioonide ja äh, patentide äh, arvu, mis on üheskoos välja töötatud. strateegiline partnerlus USA-ga on meil tõesti mitmes valdkonnas olemas, nagu näiteks Euroopa Liidu USA rakkerühm biotehnoloogia valdkonnas, siis on ka Euroopa Liidu USA energianõukogu, mis loodi paar kuud tagasi aga meil on tarvis tugevdada seda koostööd läbi olemasolevate struktuuride või ka läbi uute loodavate struktuuride, mis tuleks meile mõlemale kasuks ja mis võimaldaks suurendada koostööd. ma nõustun teiega, et kui nüüd vaadata neid numbreid Euroopa Liidu omasid ühelt poolt ja USA ja Jaapani omasid teiselt poolt, pluss veel siis Hiina, India, Brasiilia. kui siis vaadata Euroopa Liidu olukorda kõikide nende rahvusvaheliste partnerite valguses, tuleb tunnistada, et tuleb tõhustada koostööd läbi olemasolevate struktuuridega võib-olla tuleb luua uusi struktuure, nagu näiteks see paari kuu tagune USA Euroopa Liidu Energianõukogu mis puudutab seda kolme protsendi eesmärki, siis üks oluline asi on minu arvates, et ma pean leidma viisi, kuidas õhutada liikmesriike ja erasektorit leidma võimalusi suurendada kulusid teadustööle. alati on häid põhjendusi Äh, näiteks majanduskriis äh, võiks äh, olla põhjenduseks vähendada investeeringuid. Soome seda minevikus ei teinud ja vaadake, milline olukord nüüd neil praegu on. Nad on võrdses olukorras Rootsiga ja ületavad eesmärki päris suuresti. me peame kõik nii tegutsema. kolleegi lisaküsimus. suur tänu selle vastuse eest. Te ütlesite siin täna, et loodetavasti saab meie teadusprogramm olema maailma kõige suurem. eks me viie aasta pärast näeme, kas te olete seda saavutanud. võib-olla peate te seda hoopis utoopiliseks mõtteks, mis äh, kõlab küll hästi, aga mis ei ole tegelikult realistlik. praegusel hetkel on seitsmes raamprogramm kõige suurem riigi poolt, avaliku sektori poolt rahastatav teadusprogramm maailmas. loodetavasti praeguse hetke ja minu mandaadi lõpu vahel, kui mind ametisse kinnitatakse, mitte midagi sellist ei juhtu, mis näitaks, et järgmine raamprogramm oleks väiksem kui praegune. et ta ei oleks enam maailma kõige suurem avaliku sektori teadusprogramm. vaatame nüüd seda programmi, et kõigepealt Euroopa Liidu poolt eraldatav viiskümmend miljardit, aga kui lisada Äh, liikmesriikide poolt eraldatavad rahad, siis me kulutame kolmsada, kakssada kolmkümmend kuus äh, miljardit aastas. see on kohutav rahasumma, teadusringkonnad loomulikult ütlevad, et sellest ei piisa. Neil on selles ka täielik õigus, aga raamprogramm praegusel kujul öö, äh, paari kuu pärast läbib siis vahearuandeperioodi ja härra Kelly ma kindlasti vaatan selle aruande läbi, sealt me saame teada, mida on võimalik õppida ja kui mind ametisse määratakse, siis minule ja ka teadus- ja arendustegevuse peadirektoraadi peadirektorile on see info vajalik äh, viimaks läbi muutused järgmisesse raamprogrammi. meil on tarvis lihtsustada ja nii edasi ja kasutatakse kindlasti ära vahearuande tulemusi. kolleeg Randstorf järgmisena. Historically... austatud volinik, odav ostujõud on ähm, olnud innovatsioonil takistuseks, nagu me teame möödanikust. ja nüüd ähm, kriisi sügavuses seisame silmitsi ohuga, et ähm, ka äh, tootmine liigub äh, jälle nendesse riikidesse, kus tööjõud on odav, Hiina, Aafrika, Ladina-Ameerika ja nii edasi. millised on teie kavad, kas teil on kavas kuidagi pöörata tähelepanu sellele ohule, et seda ohtu vähendada ja mida te kavatsete ette võtta selleks, et tootmine ei liiguks nendesse riikidesse, kus tööjõud on odav? tegemist on väga keerulise küsimusega, sest äh, et see küsimus ei puuduta mitte ainult mind, vaid ka paljusid teisi poliitikavaldkondi, kus tuleb koostööd teha. mida me siis teaduse valdkonnas hetkel teeme? teaduse valdkonnas hetkel me oleme mõistnud, et äh, maailmas on olnud äh, suuri tugevaid konkurente, kes varem ei olnud nii konkurentsivõimelised nagu India, Hiina, Brasiilia, Jaapan. ja tuleb vaadata, mida me teeme nendes valdkondades. näiteks biokütuste uuringu alal me teeme koostööd Brasiiliaga, me teeme koostööd Indiaga eh, päikeseenergia valdkonnas, Hiinaga teeme koostööd aeronautika valdkonnas ja ma usun, et me peame olema piisavalt avatud selleks, et mõista, et tegemist on tõeliste konkurentidega, kes, keda me konkurendiks kümme, kaksteist aastat tagasi ei pidanud, aga nüüd nad on olemas, nad on väga mobiilsed, agressiivsed, nad on tõsised konkurendid ja ma usun, et me peame neid jätkuvalt kaasama, võib-olla isegi seda kaasatust suurendama, mis lõppkokkuvõttes aitab meil tagada see, et meie ei jää kõrvale, me ei jää maha. on valdkondi, kus me oleme Ameerika Ühendriikidest näiteks maha jäänud nanotehnoloogia valdkonnas, me peame tagama selle, et ka selles valdkonnas me maha ei jääks, seetõttu on väga oluline koostöö tegemine ning investeeringute tegemine valdkondades, mis on, kus on vajalik investeerida selleks, et nendes valdkondades maha ei jäädaks. jätkuküsimus. aitäh! hiljutine kriis tõestab eh, taaskord eh, seda teada-tuntud eh, teooriat ja mida te kavatsete teha selleks, et edendada innovatsiooniklastreid antud väga keerukas olukorras? Well, if we look at uh, in relation to clusters, Mr. Kui me räägime klastritest ja artiklist sada kuuskümmend üheksa, siis antud valdkonnas me oleme juba loonud klastreid Euroopa Liidus. meil on boonuse projekt Läänemere ümber, kus on kaasatud mitmed Läänemere-äärsed riigid. koostöö tegemine kõikides küsimustes, mis on seotud antud piirkonnaga, on üks valdkond. teine valdkond on valdkond, millest ma rääkisin vastates proua Valeanile, kui ma rääkisin ühest näitest, kus väiksemad liikmesriigid teevad klastri raames koostööd eh, valdkonnas, kus üksinda üks liikmesriik ei suudaks midagi ära teha. väga oluline on eh, edendada kõiki teadusuuringute valdkondi ja teadusvaldkondi on see siis valdkond, mis kuulub seitsmenda raamprogrammi raamesse või valdkond, mis kuulub Euroopa teadusruumi või on tegemist siis lihtsustamisega või, või sellega, et anda inimestele teada maailmas, et Euroopa on äritegevuseks äh, avatud, et me tõesti saavutaksime midagi tulevikus? Äh aitäh, härra Rooda, palun. Interbank. I am behind you <laughs> On the other side kas keegi on Gwen? ta istub jälle siin teie taga, aga nüüd teisel pool. jah, äh, volinikukandidaat, ähm, tere tulemast meie sekka, väga kena on alati kuulata inimesi, kellel on väga selged seisukohad, aga ma tahaksin teada, kas teil on mingeid tagatisi härra Barrosolt või vihjeid äh, temalt, et ta äh, Ähm, eraldab äh, teaduse valdkonnale tulevastel aastatel äh, suuremaid rahasummasid. I could be killed, you know ma võin siin surma saada. jah, ma usun, et, et te ise ka teate, et härra Barroso senikaua, kuni tal ei ole ametlikult äh, uut Ähm, uusi volinikke, tal ei ole võimalik mingeid tagatisi anda rahastamise osas. meil seisavad ees eelarve arutelud, finantsperspektiivi arutelud, mis, nagu ma juba ütlesin, ei saa olema kerged, need saavad olema rasked kõikides valdkonnas ja minu äh, vastutusalas, kui te annate mulle heakskiidu, on mul vaja teie väga tugevat toetust selleks, et jätta alles see, mis senini on ja võib-olla isegi suurendada rahalisi eraldisi. aga rahade, rahalise toetuse saamise osas on konkurents väga suur, nii et otsene vastus on selline, et härra Barroso ei ole andnud mingeid tagatisi tulevaste eelarveliste eraldiste kohta. Money does nagu me teame, eh, raha ei järgi mitte alati head tahet ja seetõttu me peame tulema eh, siin jälle eh, selle küsimuse juur-, juurde, et, et te ei taha eraldisi vähendada üheski valdkonnas, kas see tähendab seda, et te ei ole valmis toetama mõtet rahalisi eraldisi liigutama ühest valdkonnast teise? kui ma sellise mulje jätsin äh, vastates proua Rivasile, siis mul on väga kahju, aga loomulikult minu vastutusalas, ükskõik millises eelarvevaldkonnas, tuleb äh, tõesti vaadata, mis toimib, mis toimib hästi, mis toimib äh, piisavalt hästi ja mis hästi ei toimi. nii et kõike seda tuleb hinnata, tuleb hinnata seda, millised on juba tehtud töö tulemused tuleb arvestada kõiki minu portfelli aspekte enne, kui me jõuame järgmise eelarve juurde, aga seda tuleb teha loomulikult täielikult koostööd tehas eh, ITRE komisjoniga, kuna ITRE komisjoni inimesed eh, teavad palju rohkem minu vastutusala küsimuste eh, eest, kui mina hetkel tean, kuna ma olen antud küsimustega tegelenud vaid lühikest aega, teil on äh, süvitsi minev arusaamine erinevatest poliitikavaldkondadest ja teil on ka komisjonis oma prioriteedid. seega mina pean olema teie suhtes avatud, läbipaistev, ma pean kuulama seda, mida teie leiate, kui teie leiate, et on valdkondi, mida tuleb muuta, siis ma tahaksin teada, millised need valdkonnad on, kuidas tuleb muuta ja kuidas ma saan sellele kaasa aidata. Ehm, proua Marjanescu, palun. Doamna komissar eh, desemnat. härra Marjanescu ja palju tänu. ma olen eh, veendunud, et eh, tööturul Euroopa Liidus on jätkuvalt, jätkuvalt piiranguid, mille all kannatavad ka teadlased ning Euroopa Liit samas püüab meelitada siia spetsialiste kolmandatest riikidest oma kirjalikes vastustes te ütlesite, et te kavatsete välja töötada sellise poliitika, mis tagaks eh, viienda vabaduse Euroopa Liidus, milleks on teadlaste vaba liikumine. millised eh, on siis need eh, kavandatavad poliitikad antud valdkonnas, tagamaks teadlaste vaba liikum-, vaba liikumise? Of course, as we all know, the nagu me kõik teame, siis viiendaks vabaduseks on äh, siseturu loomine, kui nii võib öelda, teaduse jaoks. teaduse siire, teadmiste siire, tagamaks, et äh, seda toeks, toetaksime me kõik, töö selles suunas, et olemasolevad takistused et kõrvaldada selle viienda vabaduse saavutamiseks. takistuste hulgas on äh, selliseid küsimusi, mille eest vastutan mina ise, nagu näiteks lihtsustamine või siis äh, kolme protsendi saavutamise stimuleerimine minu valdkonnas, aga nendeks küsimusteks on ka intellektuaalomandi õiguse küsimused, patendi küsimused, Euroopa patendi küsimuste lahendamine lõplikult. nii et komisjonis me töö, peame töötama meeskonnana, tagamaks, et oleks võimalik pakkuda, arendada välja ja tõesti ellu rakendada see viies vabadus, et, et see tegevus oleks täpselt seesama, mida tehti ühisturu raames. vaadati, millised on olemasolevad tõkked ja takistused, erinevad volinikud tegelesid selle küsimusega ja pöörati siis tähelepanu sellele, kuidas need takistused kõrvaldada. seda kavatsen teha ka mina, teha tööd, koostööd teiste volinikega, selleks, et meil tõesti tekiks see tõeline viies vabadus, tõeline teadmiste siseturg Euroopa Liidus. kolleeg, eine Nachfrage, bitte, Marinescu. kas teil on ka lisaküsimus, härra Marinescu? loomulikult tuleb tagada Euroopa rahade tõhus kasutamine teadusvaldkonnas. kuigi teadus ei pruugi alati konkreetseid vastuseid anda. millised on te, teie, milline on teie nägemus rahade kasutamise kohta? sellest on vististi lihtsam rääkida, kui seda tegelikult ellu viia. aga ma arvan, et äh, tulemusi saavutav teadus on väga oluline. kui teadustöö saavutused aitavad meil praegusest majanduskriisist äh, ei aita teadust äh,, ei aita majanduskriisist välja tulla, siis äh, ei, ei ole see nii palju väärt. teadus aga annab äh, meile vahendid, kui me need vahendid ära kasutame, turgudel saame me luua uusi töökohti. ja seda on väga oluline toetada. Bedanke mich, als nächstes hat der Kollege Pirillo. Suur tänu, järgmisena härra Pirillo. suur tänu, härra esimees. proua volinikukandidaat teaduse ja arenduse raamprogramm on võtmeelemendiks Lissaboni agendas, millega soovitakse muuta Euroopat kõige äh, teadmistepõhisemaks majanduseks. me oleme erinevate programmide raames saavutanud nii mõndagi. sellega, nendega on antud äh, uut hoogu juurde, parandamaks koostööd erinevate teadusmeeskondade vahel üle Euroopa kliimamuutus, mis on praegu väga päevakajaline, peaks äh, õhutama komisjoni arendama ka põllumajanduslikku teadustööd. kas te arvate, proua kandidaat, et tuleks laiendada teadustööd ka erinevatele äh, põllumajandustoodetele, mille puhul ollakse kindlad, et, et äh, nendel on teatud positiivne mõju kliimamuutuse vastases võitluses? kas kaheksandas raamprogrammis võiks midagi sellist sisse kirjutatud olla? Climate change is the one of the greatest global challenges that is facing the world at the moment. kliimamuutus on maailma ees seisvatest väljakutsetest üks suurimaid ja selles valdkonnas on tehtud päris palju teadustööd peaaegu pool raamprogrammi rahadest on eraldatud programmidele, mis tegelevad jätkusuutliku arenguga ja jätkusuutliku arengu üks võtmeelemente on loomulikult kliimamuutuse vastane võitlus. Euroopa Liidu poolt rahastatav teadustöö on juhtrollis kliimamuutuse alases teaduses ja äh, aitab ka koguda andmeid äh, kliimamuutuse kohta, mis tulevad äh, või selles võitluses kasuks samuti äh, aidatakse seeläbi võrrelda ökosüsteeme, hinnatakse inimtegevuse mõju ja nii edasi. terve rida teadusprojekte äh, on käivitatud ka põllumajandusvaldkonnas. uuritakse näiteks, mis juhtub, kui kliima soojeneb üle kahe kraadi, mis, äh, milline mõju on siis põllumajandustoodetele näiteks äh, Põhja-Euroopas võrreldes Hispaaniaga? seega see teadustöö äh, on hästi põhjendatud, sellega üritatakse leida viise, kuidas tulevikus edasi tegutseda jätkusuutlikult ja selline teadustöö on kriitilise tähtsusega ja mõjutab ka teie poolt, teie, teid huvitavat valdkonda, ehk siis põllumajandust. meil on see Z-plaan, ühised äh, pro-, tegevusprogrammid, mis toovad kokku erinevate liikmesriikide tegevuskavad, ka need ka on väga olulised ja üks prioriteetseteks teemadeks äh, esimeses ühisprogrammis öö, äh, öö, oli just öö, Äh, kliimamuutuse mõju põllumajandusele. härra kolleeg, kas te soovite ka lisaküsimust esitada? Eh, suur tänu selle vastuse eest. teadustöö tegeleb mitmete valdkonnadega, telekommunikatsioon, energia, transport, tervishoid, keskkond ja nii edasi. kas te olete mõelnud selle peale, kuidas te saate koordineerida teadustegevust koostööd äh, erinevate peadirektoraatide vahel, et tulemused oleks maksimaalselt head ja kuidas oleks võimalik standardiseerida äh, äh, erinevaid administratiivmenetlusi, et äh, äh ja seda kaheksanda raam-, raamprogrammi raames. Coordination, coordination of research actions uh, teadustöö koordineeritus peadirektoraatide vahel. ilmselgelt äh, teaduse peadirektoraat äh, teeb äh, päris palju teadust erinevate komisjoni poliitikavaldkondade puhul. ja see tegevus peab jätkuma. nüüd kaheksas raamprogramm kõigepealt tuleb ära oodata seitsmenda raamprogrammi vahearuanne. ja seal on kindlasti mitmeid ettepanekuid, mis on seotud näiteks VKE-de kaasamisega. sest see tundub olevat äh, selline valdkond, millest on rääkinud inimesed nii selles komisjonis kui mujalgi, et VKS-id on rohkem vaja kaasata, kuidas neid on võimalik paremini aidata ja nii edasi ja meil on tarvis äh, paika panna eesmärgid, mis on seotud eelkõige VKE-de huvidega, meil on tarvis äh, rääkida sidusrühmadega, kuulata, mis neil öelda on. meil on tarvis äh, paika panna võib-olla mõnes muus formaadis see riski hajutamise instrument, aitamaks kõiki VKE-sid, mitte ainult väga kõrgtehnoloogilisi seega meil on tarvis kasutada kõiki neid instrumente, äh, kaasamaks rohkem VKE-sid. aitäh, järgmisena saab sõna proua Gutierrez Cortines. palju tänu, esimees. ja palju tänu ka äh, volinikukandidaadile. parlamendis me tavaliselt äh, toetame komisjoni võitluses nõukoguga ja me oleme näinud, et hiljuti liikmesriigid äh, püüavad taasnatsionaliseerida eelarvet äh, teie valdkonnas ja nõukogus on tekkinud soov natsionaliseerida mm, seitsmenda raamprogrammi eelarve. ma olen väga mures äh, sellepärast, et sellega läheb kaotsi kvaliteet ja Euroopa suutlikkus olla otsustaja mis puudutab äh, artiklit äh, sada kuuskümmend üheksa, siis äh, üldprogrammide raames parlamendil ei ole antud piisavat informatsiooni ähm, rahade osas ja selle osas, kas need rahad natsionaliseeritakse. kas te olete valmis omalt poolt kaitsma eelarvet pärast seitsmendat raamprogrammi komisjonis? kas komisjon on see, kes otsustab äh, selle, kes hakkab vastutama ühiste eh, programmide eest selleks, et eh, kvaliteet ja tipptase säilitada. aitäh! aitäh, proua Gutierrez! Eh, täiesti kindlasti mina kaitsen teadusuuringute raamprogrammi komisjonis. kui vaadata seda, kuivõrd äh, mitmekesine on meie teadus Euroopa Liidus, siis äh, me ei tohi neid võimalusi kasutamata jätta ja neid võimalusi, mis meil on võrreldes äh, Ameerika Ühendriikidega, India, Hiina, Jaapaniga ja teiste tegijatega maailmas, ma ei tahaks näha seda, et me pöörduksime tagasi äh, sellesse olukorda, kus me oma tegevust ei koordineerinud. kui vaadata näiteks ohutu toidu Euroneti, kus leiti, et seitsmekümne kahes erinevas kohas kahekümne seitsmes liikmesriigis uuritakse ühte ja sedasama salmonella bakterit, siis see on suurepärane näide selle kohta, kuidas me oleme võimalusi käest lasknud Euroopa Liidus on kakskümmend seitse liikmesriiki. kui me koordineerime tegevusi, siis me suudame rohkem, me suudame rohkem ära teha ja ma ei taha näha seda, et me pöörduksime tagasi selle varasema olukorra juurde, nii nagu te ütlesite. aga loomulikult ma näen seda survet ka liikmesriikide poolt ja liikmesriikide sees vähendada eelarve mahtu teadus- ja arendustegevusele, see on samm tagasi. kindlasti mina omalt poolt Mm, kaitsen komisjonis seitsmenda raamprogrammi eelarvet, juhul kui te annate oma heakskiidu minule. aitäh, täiendav küsimus. aitäh. Ehm, kas te olete valmis tulema meie ette ja selgitama, kuidas arendatakse artiklit sada kaheksakümmend viis, selgitama, milline saab olema eelarve, kes langetab otsuse ühiste programmide raames ja kuidas need programmid välja valitakse, kas siin tehakse ka ERA-ga koostööd, koordineeritakse nendega, kas koordineeritakse liikmesriikidega, kas teil on kavas informeerida parlamenti nendest küsimustest selleks, et tagada vähemalt teatud määral läbipaistvus, mida hetkel meil ei ole. Äh, proua Gutierrez, pole kahtlustki, et meie vahel saab olema tõeline partnerlus. kui töö hakkab käima ja kui me tahame üheskoos tööd teha Euroopa Liiduna, siis mul on vaja teie tõelist toetust ja see toetus on väga oluline, ükskõik millega me siis ka tulevikus silmitsi ei seisa. Te esindate kõiki kahtekümmet seitset liikmesriiki. Teie teate, mis teie liikmesriikides toimub. me peame üheskoos tegema tööd selleks, et langetada otsused selles osas, kuidas me edasi liigume. puudutab see siis Euroopa eh, teadusruumi, eh, seitsmenda raamprogrammi hindamist, arutelusid kaheksanda raamprogrammi osas. Teie vähemalt mina pean teid oma partneriks, oma toetajaks ja te peate olema kaasatud juhul, kui me tahame kokku panna parima kaheksanda raamprogrammi, millest on abi meie teadlastele tulevikus, aitäh! palju tänu, eh, proua Tomson um.! aitäh! proua volinikukandidaat, mina tahaksin pöörduda tagasi naiste ja teaduse küsimuse juurde enne te siin ütlesite, et me peaksime eh, suuremat huvi tekitama naistes tead-, teaduse vastu. Eh, siiski eh, meie parlamendi raportid näitavad, et üle kuuekümne protsendi üliõpilastest meie ülikoolides on naisüliõpilased, samas kolmkümmend protsenti nendest tegelevad ainult teadusega ja tippülikoolides on need näitajad veelgi madalamad kogu Euroopas. minu arvates me ei saa lubada endale seda, et me ei kasutaks ära täielikku meie talendipotentsiaali, mis meil on olemas Euroopas äh, olukorras, kus meil on ülemaailmne konkurents. juba kuuenda raamprogrammi raames töötati välja meetmeid selleks, et kaasata rohkem naisteadlasi, et neid rahastada raamprogrammist. seitsmendas raamprogrammis meil neid meetmeid enam ei ole ja tulemuseks on see, et vaid kakskümmend protsenti raamprogrammi rahast äh, läheb naistele, mis ei ole kooskõlas Euroopa Liidu teedekaardiga, Euroopa Liidu soolise võrdõigusliku teedekaardiga. seetõttu on minu küsimus teile järgnev. kas teil on kavatsus parandada soolist võrdõiguslikkust, tagades selle, et rohkem naisi saavad juurdepääsu äh, rahalistele vahendist, vahenditele? lühike vastus on jah nii nagu te ütlesite, praegune olukord ei ole vastuvõetav. tegemist ei ole mitte ainult võrdõiguslikkuse küsimusega, vaid inimressursi ja andekuse raiskamisega. mina, kui minu saab volinik, siis me tahaksime, et meie peadirektoraat eh, juhiks eh, näiteks isiklikku eeskuju, et vähemalt Eh, naiste osakaal oleks eh, piisav kõikidest ekspertrühmades, ma tahaksin eh, pöörata tähelepanu ka teadusasutuste juhtimisele, juhtimise juhid peavad võtma arvesse ka naiste vajadused. mõni aeg tagasi me rääkisime siin palgavahedest, siis räägiti ka innovatsioonist kolmandaks valdkonnaks minu jaoks võib-olla ongi eh, teavitustegevus, eh, umbes eh, selline sama kampaania, kui meil oli palgavahe kampaania, kus me pöörame tähelepanu noortele tüdrukutele alates algkoolist, gümnaasiumi tasandist, ülikoolideni, töökohtadeni, selleks, et võtta arvesse naiste vajadusi ja selleks, et võtta kontakti nende tööstusharudega, kes on suutnud oma tööstusharus väga hästi naisi palgata, neid tööl hoidnud, võiksime õppida nendelt, kes on midagi hästi teinud, selleks et need, kes nii edukad ei ole olnud, saaksid ka ellu rakendada häid eeskujusid. Uh, aitäh, kas teil on ka täiendav küsimus? ja mul on väga hea meel teie, teie vastuse üle ja mul on väga hea meel ka seetõttu, et hetkel nelisada tuhat Euroopa teadlast töötavad juises kui me tahame saavutada Lissaboni eesmärgid, siis meil on vaja seitsme, seitsesadat tuhandet teadlast Euroopas ja kui me naiste potentsiaali ära ei kasuta, siis see on puhas raiskamine. ma olen teiega täiesti ühel meelel, kui me eesmärke seame, siis tuleb need eesmärgid ka täita. eesmärgid, mis on püstitatud, ei ole mingid suvalised õhku öeldud Äh, numbrid, meil on vaja konkreetseid instrumente, konkreetseid poliitika, mis aitavad meil eesmärgid täita ja nagu ma ütlesin, ei saa piisavalt äh, ülemäära äh, rõhutada seda, et siin on vaja tõsta teadlikkust naiste seas ja vastasel korral me lihtsalt oma talenti ja annet raiskame. järgmine küsimus, Kristjan Eeler, proua Keegan Quinn praegusel hetkel viime siin parlamendis läbi kuuenda raamprogrammi hindamist ja saime ka komisjoni teatise selle kohta. ning kõige rohkem tuuakse põhjusena välja, miks ülikoolid ja ettevõtted ei võta programmidest osa, just see bürokraatia küsimus ja lepingute pikkuse küsimus. Te bürokraatia puhul vastasite, et jah, te soovite midagi teha, aga samas tuleks vaadata ka, et maksumaksjate raha vastutustundlikult kulutatakse. Teie küsimus oli väga diplomaatiline. praegusel hetkel oleme me seitsmenda raamprogrammi puhul viimas läbi vahehindamist ning äh, osa tehnoloogia- ja teadusettevõtetest Euroopas ütleb, et programm ei toimi väga hästi just sellepärast, et vanu probleeme ei ole kõrvaldatud. seepärast sooviksin teilt saada konkreetset vastust selle kohta, kui kaugele olete te valmis minema vahekokkuvõtte tegemisel selles küsimuses? aitäh! Ron McKagan Quinn. I am not going to rehash the various things that have been ma ei hakka siin välja tooma neid erinevaid asju, mida on saavutatud seitsmenda raamprogrammiga, nagu te ütlesite, te teate isegi. konkreetselt nüüd, väga lähedases tulevikus, kui mind ametisse määratakse, tulema välja teatisega nõukogule ja parlamendile lihtsustamise kohta. seal tuuakse välja erinevad võimalused, kontseptsioonid teaduse rahastamiseks, nagu näiteks see kindla summa põhine rahastamine, millest siin ennem juba räägiti. ja Euroopa Kontrollikoda tegelikult rääkis ka sellest, mis on samuti oluline. mind äh, huvitab järjepidevus. ma olen kuulnud kriitikat, et alustatakse mingi projektiga ja siis mingisugusel hetkel projekti käigus midagi muutub. ja see tekitab inimestele muret. minu arvates ei ole see õige me, ma arvan, et meil peaks olema standardiseerimine, millest te rääkisite, aga ka järjekindlus ja see tagaks ka lihtsustamise äh, kiirenemise. veel need kaks komisjoni algatust, millest ma ennem rääkisin. ai, jah, sellest äh, finantsmäärustiku ülevaatamisest ma ei rääkinud tegelikult ja, ja teiseks siis see vastuvõetav veamäär. kahtlusteta mängib see väga olulist rolli tulevikus. kui te mind ametisse määrate, saavad need olema minu peamisteks prioriteetideks selles valdkonnas. ja lisaküsimus? väikese ja keskmise suurusega ettevõtete kaasamisest rääkisime me ka ning äh, kõige tähtsamaks küsimuseks ei ole mitte ettevõtete kontrollimine, vaid see, kuidas komisjon tegutseb ning äh, teiste programmide puhul on taotluse ja lepingu sõlmimise vahel aasta või poolteist aastat aega. väikese keskmise suurusega ettevõtete jaoks ei ole see aga vastuvõetav aeg tegelikult ka tööstusettevõtete jaoks ja teadusettevõtete jaoks. mis oleks teie vastus sellele probleemile? jah, ma nõustun teie kriitikaga täiesti. juba seitsmendas raamprogrammis on märkimisväärselt vähendatud lepingute kestvust. loomulikult sellest ei piisa. me peame seda isegi edaspidi vähendama. ja see saab olema minu olus-, oluliseks prioriteediks ja kindlasti tõstatub see küsimus ka seitsmenda raamprogrammi vahearuande äh, äh, raames aga igatahes peame me kindlasti ka seda aspekti meeles pidama, kuhu me soovime RAM-programmis aidata VKS-id. suur tänu ja järgmiseks kolleeg Paška, palun. E, suur tänu, härra esimees. proua volinikukandidaat, te ütlesite, et te soovite ühiseid raamtingimusi luua Euroopas teadustöö jaoks ja tuleb tagada infovahetuse tagamine. pädevusvaldkond intellektuaalomandi osas on aga liikmesriikide käes ja reeglid liikmesriikides on erinevad. sellepärast, kuidas soovite või kavatsete teie seda tõket eemaldada? mis puudutab intellektuaalomandi õigust, siis tegemist on olnud minevikus väga vastuolulise küsimusega. kõik, ma arvan, et mõistavad, et see tekitab probleeme, see on üks nendest takistustest, millest ma rääkisin, mis tuleb ületada. mina selle eest konkreetselt ei vastuta, aga kui meid ametisse määratakse, siis on eraldi kolleeg selle jaoks olemas minul on tarvis selle kolleegiga äh, koos töötada, koos töötada teie komisjoniga ja liikmesriikidega, uurimaks, mida on võimalik ette võtta arutelude intensiivistamiseks selles valdkonnas, näitamaks, et tõsi, tegemist on tõsise probleemiga, tõsise takistusega inimeste kaasamise ees seitsmendasse raamprogrammi ja meil on vaja tegutseda koordineeritult üle terve Euroopa Liidu ma arvan, et äh, selle põhjal on võimalik koostööd teha, võib-olla ma olen naiivne, aga kindlasti kavatsen ma koostööd teha oma kaasvolinikuga, kui meid ametisse määratakse. me oleme kindlasti pühendunud ja kui te, teie toetate meid saame me koostööd teha ka liikmesriikidega, kellel on palju kogemusi, ületamaks kõik need takistused. et takistusteks, takistustest muutuks, takistustest saaksid sillad. ja nüüd on teil sõna lisaküsimuseks. jah, tegemist on keerulise küsimusega. aga te oleksite valmis seda teed valima ja koostöös meiega ning teie kant-, kolleegidega peaksite te tõesti üritama seda eesmärki saavutada. ja ma kardan, et ka ajaliselt osutub see raskeks ja sellepärast tahaksin küsida, mis ajahetkes soovite te selle probleemi lahendada? If it were up to me uh, and up to you and up to this committee, I am sure the time frame would be that we should kui asi oleks minu otsustada, siis äh, peaks see paika panema, paika pandama kohe, aga siin on ka teisi osapooli peale meie ja minu te,, teie ja minu. aga meil on tarvis koostööd teha, tagamaks, et need spetsiifilised probleemid, tõkked ületataks võimalikult kiiresti. tagamaks programmi avatus ja nende kaasatus, kes seda soovivad. suur tänu, kallid kolleegid, nüüd on kõik küsimused äh, esitatud, mis oli ka ette nähtud, küsimustega jõudsime me natukene varem valmis, kuid see ei peaks tähendama seda, et me esitame veel küsimusi. ma tänan teid selle eest, et te pidasite kinni distsipliinist ning äh, lõpetuseks tahaksin äh, anda volinikukandidaadile sõna, see arutelu siin kokku võtta. nii oli see ka varem kokku lepitud, äh, reeglite järgi on lõpus volinikukandidaatidel veel viis minutit aega lõppsõnaks. proua Keegan Quinn, teil on veel kord sõna, palun. aitäh, härra esimees kõigepealt ma tahaksin öelda, et ma mm, suhtusin väga keskendunult mm, tänasesse mm, kuulamisse. ma valmistasin ennast nii hästi ette kui võimalik. Tege-, tegelikult see oli umbes nagu lõpueksami tegemine. aga, aga kohe algusest peale ma ju ütlesin, et aruandluskohustuse dialoog on Euroopa demokraatia südames. me arutasime siin väga erinevaid teemasid ja eh, tegelikult on neid teemasid veelgi, mille üle nõu pidada. ma eh, kuulsin, et eh, meil on ühiseid muresid, kuulasin tähelepanelikult teie muresid inimeste jaoks, kes on poliitilises elus nagu teie ja mina Euroopa teadusinnovatsioonipoliitika tähendab seda, et tuleb leida ja äh, ellu rakendada intelligentseid lahendusi, lahendamaks meie ühised probleemid, me peame ähm, suuname ressursid selleks, et lahendada Euroopa kõige kriitilisemad probleemid, me peame pöörama tähelepanu majanduse taastumisele, kliimaküsimustele, ähm, mitmekesistama energiaallikaid, ähm, looma äh, madala süsinikuheitmega majanduse ja nii edasi ja nii edasi. Ehm, selleks meil on vaja välja töötada visioon aastaks kaks tuhat kakskümmend, mis eh, taas sobiks meie majandusele, mis looks eh, nutika ja rohelise tuleviku. Ehm, me peame eh, oma programmid muutma ligipääsetavamaks kõikidele kasutajasõbralikumaks, eriti VKE-dele see tähendab väga palju, et see tähendab erinevaid asju, meil on vaja valdkondadevahelist koostööd selleks, et innovatsioon jõuaks igale poole, me peame töötama koos partnerluses Euroopa Parlamendiga, teie komisjoniga, selleks, et eh, kas või välja kujundada Euroopa teadusruum, teha koostööd ka liikmesriikidega, selleks, et eh, tõhus valitsemine saavutada ning teha koostööd kõikide partneritega selleks, et mobiliseerida innovats-, investeeringuid teadusesse, innovatsiooni. ma ootan neid uusi väljakutseid, ma tõesti loodan, et parlament minu kandidatuuri kinnitab teaduse ja innovatsiooni seadmine esmakordselt Euroopa Liidu poliitika keskmesse avab meile kõigile suuri võimalusi. ma tean, et teie võtate oma tööd väga tõsiselt, mina võtan oma tööd täpselt sama tõsiselt, mis tähendab seda, et koostöös, partnerluses, kui me teeme koostööd partneritega poliitikas, siis kui te ootate minult, et ma olen tehnokraat, Äh, ametnik, siis te eksite. mina olen poliitik, ma olen tegude inimene ja tegusid ma saan teha siis, kui mul on kõigi teie toetus siin saalis. me peame üheskoos tegema koostööd selleks, et saavutada edu, me ei saa edul lasta ennast juhtida me peame looma sellise majanduse, kus kõigepealt mõeldakse ja siis ka asjad ära tehakse. ma usun, et üheskoos me suudame saavutada selle uue avastamise vaimu Euroopas. Euroopa, luua selline Euroopa, mis on teerajajaks, innovatiivne, loov. ma usun, et tänasel päeval on sellise sügavama dialoogi alguspäev ja ma võin tagada teile oma toetuse, koostöö ja avatuse. ja lõpetuseks ma tahaksin öelda seda, et ma tagan teile ka oma sõltumatuse. ja ma väga hästi tean seda, et ma olen siin varem käinud parlamendikomisjoni ees kahel korral ja hiljem olen ma pidanud andma sõltumatuse vande, nii nagu Õudi ja teised ütlesid, ma võin kinnitada, et minu sõltumatus ei ole kuidagi kahtluse all. ma olen sõltumatuna Euroopa institutsioonis kümme aastat töötanud. ma loodan, et tänasel päeval saab alguse sügavam dialoog, arutelu ja koostöö mm, kahe mm, nii-öelda poliitilise kogu vahel, et me üheskoos saaksime pakkuda seda, mida inimesed soovivad, mida inimesed soovivad, inimesed soovivad töökohti oma lastele, lastelastele, nad soovivad ohutumat, puhtamat keskkonda, nad soovivad eh, väikese süsinikuheitmega majandust, nad tahavad neid võtmesõnu, aga neid on võimalik saavutada tõeliste poliitikatega koostöö tegemise kaudu. ma tean, et varem on parlamendis olnud selline traditsioon, et, et tihtipeale äh, volinikud pidid pikalt ootama, enne kui neid kutsutakse parlamendi ette. mina tahaksin paluda, austatud esimees, et seekord, kui te õpite mind tundma, et te kutsuksite mind äh, kahe peadirektoraadi küsimustes äh, parlamendi ette et mul oleks võimalik tulla parlamenti, mitte isegi oodata küllakutset, vaid tulla, pöörduda teie poole, paluda teie konkreetset panust just nendes konkreetsetes poliitikavaldkondades, mis peavad olema Euroopa majanduse südames, mis on tõesti eh, Euroopa majanduse taastumise mootoriks. ma olen väga tänulikud teile selle eest, et te mind olete täna ära kuulanud, ma olen tõesti väga tänulik selle täiendava informatsiooni eest, mida te olete mulle täna jaganud ja ma siiralt loodan, et meie ees seisab hea koostöö järgmise viie aasta jooksul, et viie aasta pärast ma saaksin tulla siia tagasi ja öelda, et ma olen uhke kõige selle üle, mida meie tegime, mitte mida mina tegin, vaid mida meie üheskoos tegime, aitäh! Frau Gegen-Quinn, ich darf mich äh, im Namen aller Kollegen her- proua Gegen-Quinn, ma tänan teid kõikide osavõtjate nimel selle elava arutelu ja selgete sõnade eest ja ka selle eest, et kõik pidasid distsipliinist kinni, et andsite konkreetseid vastuseid. suur tänu! ma leian, et meie selja taga on kolm väga huvitavat ja põnevat tundi ning ma soovin teile tulevikuski põnevaid arutelusid, suur tänu kõikidele kolleegidele on suurepärane, et me ajast kinni pidasime. suur tänu ja homme jätkame!